Welcome to the second part of the tere tulemast äh, tööhõivekomisjoni koosoleku teise äh, osas. alustame nüüd äh, arvamuste vahetusega. meil on külas Iljana Ivanova, Euroopa Kontrollikoja liige. tema on siin sellepärast, et me soovisime et ta räägiks meile lähemalt Euroopa Kontrollikoja eriandest teemal Euroopa Liidu noortegarantii esimesed sammud on tehtud, kuid ees ootavad rakendamisega seotud riskid. tema oli peamine noortegarantii audiitor, nagu me teame, noortegarantii on tihedalt seotud noorte tööhõive algatusega ja oleks väga tore kuulda teie arvamust sel teemal. tere tulemast ja sõna on teil. suur tänu, proua esinaine. mul on väga hea meel siin olla parlamendi endise liikmena ja esimest korda ma saan esitleda seda raportit parlamendis äh, peale kohtumist eelarve kontrolli komisjoniga Teie komisjon ja parlament on pööranud tõesti väga äh, kiiduväärselt tähelepanu Euroopa Liidu noortegarantiile. ma arvan, et ma ei pea selgitama noorte tööpuuduse probleemi teile ja minema siin detailidesse Euroopa Liidu noortegarantii koos noorte tööhõive algatusega on loodud Euroopa Liidu poolt äh, selleks, et äh, töötud noored äh, saaksid äh, õigele rajale tagasi ja anda oma positiivse panuse ühiskonda. tegemist on väga kalli vahendiga, aga alternatiiv, suured sotsiomajanduslikud kulud on veelgi suuremad, kõik saamata maksud, kõik makstud toetused, ähm, neid hinnatakse kokku saja viiekümne kolme miljardile eurole aastas, see on üks protsent Euroopa Liidu SKT-st. arvestades, milline on olukord liikmesriikides, oli meie jaoks oluline reageerida juba vaja, varakult ja anda teile aegsasti teada, kuidas Euroopa Liidu noortegarantii rakendamine edeneb me väga ooda-, loodame, et äh, see on edukas garantii, aga meie audiitoritena tahame teile pakkuda õiglast tagasisidet, et vajaduse korral noortegarantiid äh, parandada ja veelgi paremaks äh, muuta. ma jagan enamike arvamusi, mida oli kuulda täiskogu arutelul nõukoguga äh, noorsoogarantii ei ole imerohi, vaid samm õiges suunas, sellega peavad olema seotud muud meetmed, mis toetavad majanduskasvu. noorte garantii abil äh, üritatakse pakkuda lühiajalist toetust äh, noortele, erilist tähelepanu tuleb aga pöörata struktuurireformidele liikmesriikides äh, ja pikaajalistele plaanidele. tähtis on vältida, et noored jääks kõrvale meie raport hindas seda, kas komisjon on pakkunud piisavalt toetust liikmesriikidele noortegarantii rakendamisel ja me toome oma raportis välja potentsiaalsed riskid, mis on teatud selle rakendamisega. me leidsime, et üldiselt on Euroopa Komisjon pakkunud adekvaatset ja õigeaegselt toetust liikmesriikidele Euroopa Liidu noortegarantii rakendamisel, nii nagu see on ette nähtud nõukogu soovitustes. näiteks Euroopa Komisjon on pakkunud suuniseid liikmesriikidele, kuidas äh, kujundada Euroopa Liidu noortegarantii välja viie kuu jooksul pärast äh, vastavat äh, nõukogu otsust, on pakutud õigeaegset toetust rakendamisel ja toodud välja kitsaskohast, aga komisjon ei ole pööranud tähelepanu mõningatele aspektidele, mis on seotud äh, digitaaloskustele, digitaaloskustega, IKT-ga, haridusvaldkonna tegevustega. paljud liikmesriigid on oma riiklikke plaane kohandanud komisjoni soovitustest lähtuvalt ja me oleme toonud välja kolm põhilist riski noortegarantii rakendamisel, rahastamise piisavus, kvalitatiivne pakkumine noortele ja kolmandaks komisjonipoolne kontroll. kõigepealt, mis puudutab piisavat rahastust, siis äh, arvestades, kui palju on töötuid noori, siis äh, meil peaks olema raha erinevatest allikatest. programmi periood kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, saab noorte garantii äh, rahastust äh, Euroopa Liidu eelarvest kahekümne koma seitsme miljoni euro osas, aga neil on vaja lisarahastust lühiajalistest meetmetest, sest läbi viia struktuurireforme hariduse valdkonnas, tööotmise valdkonnas me leidsime, et ei ole üldiselt hinnatud äh, erikulude kogusummat, äh, eriti mis puudutab struktuurireformide läbiviimist. komisjoni hinnangul üheksa liikmesriiki ei ole pakkunud üldse infot selle kohta, milline peaks olema rahastamise tase nende riigis väga oluline aspekt on ka see, et Euroopa Komisjon ei viinud äh, läbi mõjude hinnangut enne, kui tuli välja Euroopa Liidu noortegarantiiga. meil on ainult äh, ILO hinnangud, millel on võimalik äh, põhineda. me kõik teame, et need on ainsad andmed, mis meil on ja kaks tuhat kaksteist äh, hinnati, et kulud on kakskümmend üks miljardit eurot aastas. et see puudutab siis äh, konkreetselt seda aastat. lõppkokkuvõttes äh, me leidsime, et kui ei ole piisavalt infot rahastamisvahetuse kohta, siis see võib takistada ka tõhusat rakendamist, ei ole võimalik piisavalt aidata noori töötuid. teine riskivaldkond on äh, seotud äh, hea kvaliteediga pakkumisega ja täpsemalt öeldes selle defineerimisega komisjoni soovitus, vabandust, nõukogu soovitus jääb ette, et äh, kõik kuni kahekümne viie aastased noored saavad hea kvaliteediga pakkumise nelja kuu jooksul, kui nad on lõpetanud kooli, aga ei ole täpsustatud, mis on hea kvaliteediga pakkumine, ei ole täpsustatud ka, kes peaks selle definitsiooniga välja tulema. see on võtmetähtsusega küsimus, ilma et meil oleks miinimumstandardid pakka, paika pandud, kestus, lepingu iseloom, elamiskulud ja nii edasi, siis tekib risk, et noortele pakutakse töökohti, mis ei ole neile kasulikud äh, keskpikas ja pikas perspektiivis. lisaks sellele võib tekkida olukord, et liikmesriigiti on rakendamine väga erinev. kolmas riskivaldkond äh, puudutab seda, et äh, noortegarantii äh, rakendamise kontrolli ja selle üle raporteerimise süsteem on väljatöötamisel, meie oleme arvamusel, et kõiki meetmeid tuleks kontrollida, tagamaks nende proaktiivne kasutamine. jõudsime järeldusele, et äh, üldiselt äh, algusest peale ei ole raportite koostamine piisavalt sisse kirjutatud Äh, siin tulevad loomulikult mängu ka Euroopa poolaasta, äh, tööhõivemeetmed ja muu, aga kui nüüd vaadata nõukogu soovitusi, siis äh, ei olnud ette nähtud, et äh, alguses, et äh, esitataks kokkuvõte Euroopa Parlamendile. on hea meel tõdeda, et komisjon on seda seisukohta hiljem muutnud lõpetuseks tahaksin ma öelda paar sõna meie soovituste kohta. Need äh, põhinevad ähm, meie poolt äh, eelnevalt välja toodul, et kuidas oleks võimalik äh, noortegarantiid paremini rakendada. esiteks, mis puudutab rahastamist, siis me soovitame, et liikmesriigid äh, annaksid selge ja täieliku ülevaate kuludest, mis hõlmaksid kõiki meetmeid võitluses noorte tööpuuduse vastu. niimoodi, et Euroopa Komisjon saab hinnata, millist kogusummat on vaja. teine soovitus keskendub sellele, et meil tuleks kõrge kvaliteediga pakkumine defineerida ja et töökohad, praktikakohad, väljaõppekohad, et nende puhul äh, oleks komisjon äh, konkreetselt ette näinud äh, vastavad definitsioonid. kolmandaks, mis puudutab aruandlust, siis Euroopa Komisjon peaks sisse viima kõikehõlmava kontrollisüsteemi, mis hõlmaks nii struktuurireforme kui ka individuaalseid meetmeid me ühtlasi soovitame, et tulemustest antaks aru mitte ainult nõukogule, vaid ka Euroopa Parlamendile. nagu ma ütlesin juba varem, siis me kõik äh, loodame, et Euroopa Liidu noortegarantii saab olema edukas. me loodame, et institutsioonid äh, koos liikmesriikidega suudavad teha parima selleks, et tegutseda kiiresti. ma tahaksin tänada ka komisjoni konstruktiivse lähenemise eest ja koostöö eest auditeerimise ajal. lisaks soovin tänada teid, proua esinaine ja komisjoni liikmed, et te mind täna siia kutsusite. jään ära ootama teie kommentaare ja küsimusi, aitäh! suur tänu äh, selle sissejuhatuse eest. loomulikult äh, saavad kõik liikmed esitada küsimusi, aga ma arvan, et äh, alustame kõigepealt äh, Euroopa Liidu noortegarantii raportööri ja variraportööridega. kõigepealt saab sõna proua Murashati, palun. Merci euh, beaucoup. suur tänu, proua esimees. suur tänu raportöörile kontrollikojast, et ta tuli meile tutvustama seda väga huvitavat eriaruannet teie vaatenurgast, mis puudutab Euroopa Liidu noortegarantiid ja noorte tööhõive algatust. ma tutvusin teie aruandega, see on väga huvitav, aga mul on omalt poolt mõned märkused eriti mis puudutab äh, teatud täpsustusi, mida meie võiksime teha ja mis võiks äh, olukorda parendada. esiteks nendime me, et äh, te, selles valdkonnas on väga suur segadus liikmesriikide tasandil, aga lisaks ka kohalikul tasandil, mis puudutab noortegarantiid, mis on noorte tööhõive algatus ja see tekitab väga suurt kahju. riigipeade ja valitsusjuhtide eh, noorte tööhõive algatuse teave oli eh, justkui võttis osaliselt üle meie soovi Euroopa Sotsiaalfondi eh, suunatud tegevuse noorte töö, noortele töötutele. noorte tööhõive algatus Äh, mis saaks tähelepanu viieteist kuni kahekümne seitsme aastaste noorte osas äh, ja need oleks väga palju töötuid ja siin on väga palju äh, arusaamatusi kahe alga, erineva algatuse vahel ja seega minu arvates me peaksime tegema suuri jõupingutusi selleks, et inimesi teavitada äh, Äh, mis puudutab noorte tööhõive algatust, äh, mis on üldine ning lisaks äh, ja siinkohal eksisin ise oma sõnadega, ehk siis see noortegarantii ühelt poolt ja teisest küljest noorte tööhõive algatus, selle, see on väga halb, sest omavalitsustes, sealt, kust mina pärit olen, aga mitte ainult minu koduriigis ei ole olukord selline, aga teistes riikides näen ma äh, et äh, projektide korraldajad ei tea väga täpselt, kuidas äh, neid poliitikaid omavahel eristada. ja mingil määral noorte tööhõive algatuse teavitus äh, võttis üle noortegarantii niši, teisest küljest tahaksin ma samuti saada teilt tagasisidet selles osas, mis puudutab seda, et meil on vaja konkreetseid projekte, ma kuulsin, mis te ütlesite ja ma jagan teie soovi, et äh, vahendeid oleks rahaliselt äh, tõhusalt kasutatud. jah, loomulikult see on oluline, aga ausalt öeldes praegusel hetkel ma näen, et meil ei ole piisavalt projekte, tegevusi ja peaaegu aasta oleme me Euroopa Sotsiaalfondi osas äh, noortegarantii teemal asja paika saanud, aga samas neid tegevusi ja projekte ei ole ikka veel piisavalt. seda teiseks, kuidas me saaksime kõik üheskoos ähm, neid äh, juurde luua? kolmas punkt, nagu te teate, siis äh, nii Sotsiaalfondi siseselt võitlesime väga palju sellest et, et kakskümmend protsenti peaks olema suunatud vaesusevastasele võitlemisele ja eriti just noorte hulgas. mis on teie arvamus äh, finantsanalüüsi valdkonnast, samuti äh, ma eeldan, et meile kõigile pakuks väga huvi välja tuua need äh, projektid, mis on konkreetselt suunatud just noorte vaesusega võitlemisega ja lõpetuseks ma ei taha liiga pikalt rääkida, aga see teema on mulle väga südamelähedane. Te ütlesite, et see poliitika on arenemisjärgus ja ma arvan, et me oleme töötanud täiesti erinevates kiirustel Euroopa Liidu institutsioonides me tahtsime tõesti äh, äh, gaasi anda nõukogus komisjonis, mis on väga teretulnud loomulikult, aga sellele peab järgnema ka tegevus kohalikul tasandil ja meil on vaja selleks tõsiseid muudatusi loomulikult ma olen täiesti nõus teie analüüsiga mis puudutab äh, kvaliteetse ähm, hariduse väljaõppe praktikaga. aga kui te ootate seda, mis on see kvaliteetne lahendus, ma näen, et äh, see mõiste ei olnud tingimata sama äh, kõikide erinevate noorte osas, kui me räägime nendest, kes on saanud teatud kvalifikatsiooni, kellel on juba diplom äh, või, või neil ei ole seda, siis äh, tingimata ei ole neil samasugused ootused, millega äh, oleks või, mille osas oleks võimalik neid aidata ja arvestades selle rahvastiku mitmekülgsust noorte osas, kes võiksid sellest poliitikast kasu saada, ei tohiks me olla liiga piiratud ja me peame heatahtlikult äh, ja see on see poliitika pikemas perspektiivis, kus, kus tegeletakse keeruliste probleemidega, aitäh! Thank you. I'll uh, go ahead. Suur tänu. Ja jätkame valiraportööridega nüüd. Ehm, sotsiaaldemokraadid, palun. president, grazie alla Corte dei Conti Euro-. suur tänu, esinaine. ma tahaksin äh, samuti tänada Euroopa Kontrollikoja liiget proua Ivanovat, kes on esitlenud meile eriaruannet. loomulikult on see üks äh, ambitsioonikamaid programme Euroopa Liidus, et võidelda noorte tööpuuduse vastu, on väga hea vaadata, mis toimib ja mis mitte. Euroopa Kontrollikojata sõltumatu institutsioonina on kindlasti õige institutsioon, kes äh, sellise analüüsi läbi viib. me peame kindlasti äh, arvestama eriaruandes sisalduvate soovitustega. Te tõite välja kolm põhilist ettepanekut, meil on vaja selgust meetmete osas, mis võetakse liikmesriikides, äh, nägemaks, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse, lisaks sellele on meil vaja kõikehõlmavat äh, kontrollisüsteemi Euroopa Liidu tasemel, et näha, kui tõhus see noortegarantii on lisaks tuleb vaadata, kui kvaliteetne on see pakkumine, ei tohi äh, kindlasti lubada mingisugust kuritarvitust äh, nende tööpakkumiste äh, või praktikakohtade osas, sellepärast et sellel võib olla lõpuks siis negatiivne bumerangi efekt Euroopa tasandil on küll näha, et majanduskonjunktuur on paranenud ja nüüd tuleb kaaluda, mida oleks võimalik äh, ka noortegarantiis sisuliselt äh, parendada, et äh, noorte tööhõivet edendada. Itaalia, minu koduriik, on üks näide siinkohal, kus olukord läheb majanduslikult paremaks, aga noorte tööpuudus on endiselt väga kõrge selge on see, et äh, sellega tuleb arvestada, kui me räägime noortegarantiist. see garantii iseenesest ei loo mingisuguseid töökohti. lisaks Euroopa Liidu vahendite tõsusale kasutamisele on meil vaja majandusprogrammi, mis sisaldab äh, struktuurireformi ja panustab äh, arendusele. me soovime midagi sellist, mis tuleks toime suurte väljakutsetega ja kasutatakse ära olemasolevad vahendid, et saavutada võimalikult head tulemust, aga me oleme silmitsi mitmesuguste probleemidega. administreerimine liikmesriikides on väga keeruline, on palju bürokraatiat äh, programmide kasutamisel noorte poolt, kes tahavad osaleda ja kui siia juurde tuua veel see, et äh, paljud noored ei ole üldse teadlikud sellest vahendist, siis meil on kindlasti vaja kõikide avalike sektori äh, osaliste toetust, et kommunikeerida seda programmi. liikmesriigid äh, peavad näitama poliitilist tahet üles, et investeerida noortesse inimestesse. me ei räägi siin põlvkonnast whatever it takes, vaid me peame tõesti panustama noortegarantii tõhususele ja ka sellele, et ähm, sotsiaalvaldkonna rahasid kasutataks liidus tõhusamalt. meil tuleb tagada, et noortegarantii oleks tõesti kõigile garanteeritud. ECR fraktsiooni nimel palun järgmine kolleeg. tänan. ka mina sooviksin äh, tänada proua Ivanovat äh, selle eriaruande esitlemise eest. nagu juba öeldi, siis mitte kõik ei ole selge. tihtipeale ei ole olukord ka liikmesriikides äh, arusaadav. mina esindan Slovakkiat ja kui ma olen rääkinud oma riigi ametiasutustega, siis ma näen äh, suurt lõhet finantsvahendite kasutamise vahel, vajalike dokumentide ja rakendusplaanide esitamise vahel ja kontrolli vahel. ma kindlasti jätkan äh, koostööd meie tööhõiveministeeriumiga, et äh, olemasolevaid vahendeid Slovakkias paremini ära kasutataks. see on äh, arvatavasti viimane võimalus päästa noorte põlvkond me ju teame, et kui inimene pärast ülikooli lõpetamist töökohta ei leia, siis see toob endaga kaasa väga suured probleemid tulevikus, see avaldab negatiivset mõju ka tööharjumusele ja lõpuks kannatab selle all kogu ühiskond. nagu juba öeldud, siis need soovitused, mis te juba lõpus tegite, neid me saame täielikult toetada tuleb kindlasti äh, parandada pakkumise kvaliteeti. olen täielikult nõus ka sellega, mida ütles proua Morin Chartier. võib-olla ei ole kõige sobivam äh, kvalitatiivse pakkumise ühte definitsiooni välja töötada, millistest kriteeriumidest me siin peaksime rääkima. siin tuleks rohkem äh, detailidesse minna, noorte olukord on väga erinev ja vastavalt tuleb arvestada nende erisustega ka pakkumist tehes. ümberstruktureerimis- ja täiendkoolituse meetmed võiksid olla kasulikud, võib-olla te saaksite veel lähemalt selgitada oma ideed, et kuidas see kvalitatiivne pakkumine peaks välja nägema ma tahaksin toonitada, kui oluline on parem kontroll, meil tuleb äh, jälgida seda, kuidas neid rahalisi vahendeid kasutatakse, mitte ainult selle, vaid ka teiste programmide puhul on ilmnenud, et äh, finantsvahendeid ei ole kasutatud kohaselt. oleks väga kahetsusväärne, kui ka selle programmi puhul ei äh, saavutaks me neid eesmärke, mis me oleme endale püstitanud ma loodan, et ka meie komisjon saab anda oma panuse selleks, et me kasutame tõhusalt ära neid äh, maksumaksja rahasid. Martina Klavjova oli siin või teie esindate Aldet? jah, ma olen Alde fraktsiooni esindaja, mul ei ole kokkulepet Martinaga tema nimel rääkida, aga see selleks kolm märkust. kõigepealt mõjuhinnanguks meil on vaja teatavaid äh, kriteeriumeid. Need äh, arvud äh, on komisjoni raportis ka kirjas, aga lihtsalt statistika ei soo-, ei pruugi meile tõtt öelda, meil tuleb analüüsida majanduslikku ja sotsiaalset konteksti Ida- ja Lõuna-Euroopas noored äh, len-, rändavad väga palju ka oma riikidest välja ja tööpuuduse äh, määr langeb tihti seetõttu, et noored lihtsalt rändavad välja, mina esindan Eestit ja meil on äh, noorte tööpuuduse määr magalam, aga lihtsalt sellepärast, et inimesed on lahkunud riigist. ja veel üks asi, osad riigid ei ole noorte garantii puhul abikõlblikud, äh, sest et äh, tööpuudus on alla kahekümne viie protsendi, suured riigid äh, tavaliselt kasutavad diferentseeritud lähenemist ja näiteks Saksamaal saavad ka paljud piirkonnad sellest programmist kasu ja selline lähenemine, et peab olema kakskümmend viis protsenti tööpuudust noorte hulgas, et äh, see on ebaõiglane, Eesti äh, on äh, väga väike, me ei saa diferentseeritud läheneda piirkondadele, meil on teatud piirkonnad, kus tööpuudus on kakskümmend viis protsenti või rohkem, aga kogu riigis on protsent madalam, lihtsalt mõned sellised aspektid, mille üle mõelda. Thank you uh.... aitäh. Patrick Alek ei ole siin kas keegi võtab tema asemel sõna kuue fraktsioonist? Um, suur tänu, proua esimees. ma leian, et see aruanne avaldatakse väga õigel hetkel me peame seda väga tõsiselt analüüsima ning kaaluma probleeme, mis meil on. see prog-, ei erine väga varasematest meetmetest või ka ESF-i meetmetest, mida on samuti äh, töötuse vastu võitlemisel kasutatud. räägin sellest sellepärast, et ma olen Portugalist pärit ja minu oma koduriigis ei ole piisavat infot äh, selle kava rakendamise osas. meil ei ole piisavat infot selle kohta, milliste äh, töökohtade töökohti toetatakse selle kava kaudu. me, siin ei ole mingisugust vahet võrreldes varasemate äh, kavadega ja pean mainima, et Euroopa Sotsiaalfond äh, juba on ette näinud erinevaid äh, praktikakohti ja muid kutsehariduslikke projekte. kõik need on avatud ka töötutele ning küsimus on kvalitatiivsel tasandil, mis muutusi on see kava toonud või, või mida see ei ole toonud. minu arvates on siin üks väga oluline probleem. Euroopa Komisjon äh, annab vastutuse alati liikmesriikidele, aga hiljuti oleme näinud väga suuri vallandamisi Portugalis nii äh, avalikus kui ka erasektoris ja nüüd me näeme, et neid vabu kohti äh, äh, täidetakse nende kavadega, sest nad on odavamad tööandjatele, nendega on seotud äh, vähemad, vähem kaitse ja kas see on tõesti see tulevik, mida me tahame nende probleemidega inimestele anda? ja sellega loome me lihtsalt uusi probleeme juurde. püsivad töökohad on väga olulised aga tundub, et see kava ei äh, tule toime nende vajadustega ja minu arvates on need äh, mõned ettepanekud õigustatud, mis puudutavad kvaliteedi valdkonda. võrrelda, lisaks töölepingu pikkumisele ja väljaõppe kohasusele on samuti olu- ja palgale loomulikult, mis on ka väga tähtis, lisaks sellele on veel üks oluline teema, mis töö kvaliteeti äh, panustab. kas töötajal on kõik samad sotsiaalsed õigused, kas neil on vajalik äh, sotsiaalkindlustus nii äh, või sama sotsiaalkindlustus nagu teistel töötajatel? me ei taha luua teise klassi töötajaid, kellel ei ole tavapäraseid sotsiaalkindlustuse kaitset. minu arvates on väga oluline äh, seda, sellele tähelepanu pöörata. ning äh, lisaks sellele äh, töötasuga seoses need peavad vastama samale skaalale, mis äh, teist tüüpi äh, töölepingute osas. mida komisjon sellele vastab? komisjon ei ole eriti huvitatud sellest, et äh, kvaliteetse pakkumise mõistet täpsustada, ma loen komisjoni vastuseid, mis on minu ees, aga kõik see sõltub kontekstist, ütlevad nad ja mulle teeb äh, väga muret see, mis nad on siin välja toonud. Nad ütlevad, kvaliteeti hinnatakse lähtuvalt äh, majanduskontekstist ja see tundub justkui ettekääne selleks, et vähendada äh, töötajate õigusi, kui mõõtmeks on majanduskeskkond, siis minu arvates on meil vaja tagada tugevam kaitse meie noortele töötajatele ja komisjon lihtsalt kasutab siin võimalust äh, käed puhtaks pesta, luua, tehes sellest garantiist äh, nii äh, paindliku, et see enam mitte midagi ei tähenda. parlament peaks komisjoni survestama selleks, et mõõdikud oleksid korralikult paika pandud ja mitmeaastase finantsraamistiku hindamise käigus peaksime tagama, et sellel kaval oleksid vajalikud vahendid olemas. vähem vajalikud vahendid, mis meil äh, ainult ühele hinnangule tuginedes vaja on ma ei tea, mida teie arvate, mida parlament saab teha mida teie arvates saame teha selleks, et tagada, et teie poolt tehtud äh, soovitused ei jääks lihtsalt äh, äh, paberile, et neid tõesti ka ellu viidaks? sest praegusel hetkel tundub, et tegemist on lihtsalt hea nimega kavaga, aga mis ei paku õige, õigeid lahendusi. EFTD-st Laura, Laura Agea, palun. suur tänu, proua esimees ja aitäh ka Kontrollikoja esindajale selle eriaruande tutvustamise eest. samad asjad, mida oleme noortegarantii kohta öelnud, Itaalias on jäänud tähelepanuta ja ma loodan, et nüüd, kui teie ütlete neid samu asju, siis teid ka kuulatakse selle kava eesmärk minu oma riigis ei ole saavutatud. Need on taaskord äh, läbi kukkunud. noorte töötust ei ole see üldsegi mõjutanud ning see kava peaks olema võlurohi kõikidele probleemidele aga endine peaminister Itaalias lubas kaks miljonit äh, töökohta seoses selle kavaga. kaks aastat hiljem vähem kui kakskümmend tuhat töökohta on noortegarantii kaudu Itaalias loodud, minu arvates on see täielik läbikukkumine. kui vaadata, lugeda Itaalia ajalehti, siis näete praegu, et Itaalia noorte töötus on viiskümmend kaks protsenti, see on täiesti häbiväärne. lisaks sellele, et olemasolevaid vahendeid ei ole suudetud äh, kasutada, see on lihtsalt faktide nentimine, minu valitsus on olnud suutmatu tõhusalt äh, kasutama neid vahendeid. aga vigu tehakse jätkuvalt, sest äh, järelevalvet ei ole. ebatõhusate meetmetega, millega me üritame noorte töötusega võidelda, ei ole lihtne mõista, millised noored, äh, kui paljud noored abi vajavad, kuidas korraldada koolitust, meil on vaja õigeaegset järelevalvet selleks, et vahendeid õigesti kasutatakse, selleks, et me näeksime, millised vahendid äh, suunatakse millistesse projektidele, millistesse piirkondadesse me peame mõistma, millised on äh, kohalikud eripärad selleks, et projekte tõesti ellu viia, äh, mis tõesti noorte potentsiaali ära kasutavad, aga selle asemel näeme me sellist arrogantset pinnapealset lähenemist enne kui midagi müüa, on vaja tagada, et on olemas suutlikkus äh, seda toodet ka pärast pakkuda ja praegusel juhul seda ei ole tehtud. iga kahekümne tuhande kodaniku kohta on äh, viis töökohta. see on olnud noortega tagatise tulemus Itaalias ma leian, et järelevalve on oluline ning eelrahastamine, mis parlament, millele parlament on heakskiidu andnud, see täiendab kaks miljardit eurot, ma loodan, et see on kõik arvel, mina tahan teada viimase sendini, kuidas minu valitsus seda raha on kasutanud. ja see ei ole ainult mina, kes tahab seda teada, kõik noored, kes kuulavad neid lubadusi, aga kes elavad ikka oma neljakümneaastaselt äh, töötutena oma äh, vanemate juures, me ei saa neile enam õhku müüa ja öelda, et meil on võlurohi kõigele. nii, väga konkreetsed sõnad, kaks inimest soovivad veel sõna ja kas te kuulate ka nemad ära ja siis vastate kõigile korraga, väga hea. proua McIntyre ja siis äh, kolleeg Lopes Agia. suur tänu, proua esimees minu fraktsioon on alati äh, toetanud äh, eelarve äh, režiimi ja kontrolli ja see on väga oluline osa meie tööst ka siin komisjonis. me peame analüüsima seda, kuhu, kus raha on kulutatud ja me peame mõistma, mida sellega on saavutatud sest kui planeeritud tulemusi ei saavutata, siis ei tohiks me karta seda välja öelda ja me peame leidma lihtsalt paremad või muud võimalused selleks, et oma eesmärke saavutada. seega ma olen väga tänulik proua Ivanovale sellest, et ta on siin täna tutvustanud seda eriaruannet Kontrollikojalt. ma näen siin mitmeid probleeme, mis kajastuvad ka teie tulemustanud. komisjon ei viinud läbi mõjuhinnangut ja välja toonud, mis võiks olla need eeldatavad äh, äh, kulud ja tulemused, see on murettekitav. nii nagu kõikide komisjoni algatuste osas ja siin tundub, et nad on juba esimese sammuga äh, mööda pannud. kui me konkreetselt järelevalvet teeme, siis on juba algusest vaja, peale vaja paika panna, mida me soovime saavutada. Teie esimene soovitus et liikmesriigid peaksid pakkuma täieliku ülevaatliku ülevaate kõikidele planeeritavate meetmete kohta seoses noorte töötusega. küsimus ei ole mitte ainult kuludes, vaid me peame ka mõistma, mis on see kasu nii kvalitatiivsel kui kvantitatiivsel tasandil kui me oma eesmärke algusest peale ei ole konkreetselt paika pannud, kuidas me saame hinnata seda, kas me oleme midagi saavutanud või mitte? kolmanda soovituse lõpus seda tulemustest peaks teada andma nii Euroopa Parlamendile kui nõukogule ja minu arvates see võiks olla iseenesestmõistetav, aga loomulikult ma toetan teid ja mind äh, lõikes kuuskümmend kaheksa, kus on teie tähelepanekud, on äh, öeldud, et tulemustest äh, järelevalve kohta ei ole plaanitud teada anda Euroopa Parlamendile ja meie parlamendina peaksime väga nõudma seda, et rakendamise ja tulemuste hindamise info tuleks parlamenti, kuidas meie paljude nende noorte töötute esindajatena saaksime mõista, mida on saavutatud, mida mitte samuti leian ma, et vaatamata sellele, et meil on Euroopa-ülene kava, on meil vaja teha tööd ka liikmesriikidega selleks, et konkreetseid lahendusi leida. meil ei ole kunagi võimalik leida kõigile sobivat lahendust ja sellepärast ma leidan, et parimad poliitikad on kujundatud kohalikul tasandil, see ei tähenda, et neil ei peaks olema järelevalvet Euroopa poolt, ma tahan teada, kuidas raha kasutatakse ja mida saavutatakse ma mõtlen, et millised on need järelevalve tulemused ja mida saab teha, on meie parimate praktikate jagamine selleks, et erinevad liikmesriigid saaksid mõista, eh, mida on, mida ei ole saavutatud. mul on väga hea meel, et enam kui kaks koma kaks miljonit õpipoisi kohta on viimase viie aasta jooksul loodud Ühendkuningriigis aga sellega ei saa rahule jääda, isegi minu oma piirkonnas oleme näinud, et töötuse määrad suurenevad. Ühendkuningriik ei saa kuidagi teistele loengut pidada. me peame tegutsema teisel viisil, me peame mõistma, analüüsima, mis toimib ja kuidas seda teistele saaks edastada kas need kõikidel juhtudel töötaksid, seda me ei tea, aga me näeme, et kus on olnud head tulemused ja head investeeringud, siis selles osas peaksime me sellest kogemusest lähtuma. aitäh selle aruande eest, see oli väga huvitav. aitäh, mitte proua Aguiar, aga Javi Lopes Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. ja pärast seda saate vastata kõigile küsimustele juba mitmed punktid on kolleegide poolt tõstatatud ja ma olen nõus peaaegu kõigega, mis nad on öelnud. samas aga tahaksin omalt poolt rõhutada paari teemat. me räägime viiest miljonist eh, inimesest, viis miljonit noort Euroopas on hetkel töötud. kakskümmend kaks protsenti noorte töötusest see, see kakskümmend kaks protsenti on äh, selline üldine statistika äh, Hispaanias viiskümmend protsenti, Saksamaal kaheksa ja statistika võib moonutada olukorda, see eriaruanne on väga hea, see on äh, väga õigustatud, asjakohane. me ei taha kuidagi takistada teie tööd ega kuidagi aeglustada noorte garantii edasiminekut see peab toimima, need eesmärgid on vaja saavutada. Euroopa Parlamendis oleme tähele pannud mitmeid teemasid, esiteks me ei tea täpselt, kui palju meil vaja on selleks, et noortegarantii eesmärke saavutada. meil ei ole mingeid selgeid kriteeriume selle kohta, mis on kvaliteetne tööpakkumine me ei räägi siin ükskõik millisest tööst, vaid kvaliteetsest tööst, meil on vaja saavutada mingisugune kokkulepe selleks, et äh, sellest lähtuvalt tegutseda. vastasel korral tekivad ebakindlad töösuhted ja need ei ole need, mida me soovime näha. kolmandaks liikmesriikidel on täita väga oluline roll, me saame üksteiselt õppida, me oleme seda ka juba kuulnud, liikmesriigid aga ei ole siin teinud ära oma ettevalmistavat tööd, liikmesriigid süüdistavad tihtipeale Euroopa Liitu oma probleemides ja see näitab, et mõned liikmesriigid ei ole suutnud oma eesmärke teatud kavade osas saavutada meil on teatud riike, kus on konkreetseid puudujääke programmide rakendamisel ebatõhusalt, nad ei ole piisavalt ranged, neil ei ole hindamismehhanisme, aga meil on teatud äh, ühine nähtepunkt, me räägime siin viiest miljonist noorest, aga samas kakskümnest inimesest ei ole kunagi sellest programmist midagi kuulnud ja ainult neli protsenti tegelikult teab, mis asi see noortegarantii on, see on äh, tõsine äh, takistus noortegarantii äh, edu osas. toon teile mõned näited, Hispaanias tuletan teile meelde, et Hispaanias on meil kaheksasada tuhat alla kahekümne viie aastast, kes on töötud, nelikümmend kaheksa tuhat ainult on töötuna arvel me ei tea täpselt, äh, mis seal toimub, me ei tea, kas neil on olemas mingi väljaõpe, me ei tea neist väga palju. kaheksasada tuhat noort, kellest me siin räägime. ja ausalt öeldes me ei saa siin viidata ühelegi konkreetsele valitsusele, aga reaalsus on selline Hispaania saab väga suure osa noortegarantii vahenditest, aga samas teadlikkus on väga piiratud. meil on ka uus statistika, üks kolmest lapsest Hispaanias elab vaesuses, üks kolmest lapsed. kolmkümmend protsenti elanikkonnast on vaesuses või sotsiaalse tõrjutuse olukorras, nelikümmend viis protsenti ei saa nädalaks puhkusele minna, nelikümmend kaks protsenti ei suuda toime tulla ootamatute kulutustega, kuusteist protsenti ei suuda maksta oma arveid regulaarselt. küsimus ei puuduta mingit valitsust, vaid me räägime siin inimeste olukorrast. kui üks kolmest on vaene või nende lapsed on vaesed. kuueteist, kaheksateist, kui see noorte töötus on väga madal, siis kuidas ta suhtestub valitsusega ja Euroopa Liiduga, see on tõeline draama, see ei puuduta mingit parteid ega valitsust, see läheb sellest palju kaugemale, kui lõimitud need noored on meie ühiskonda? aitäh ja proua Ivanova, palun, nüüd on teil võimalik vastata nendele küsimustele. tõepoolest, suur tänu ja head liikmed, aitäh nende väga huvitavate märkuste eest, mis seda arutelu ainult rikastavad. ka minu jaoks on väga oluline siin olla ja ma üritan nendele kommentaaridele vastata eraldi, aga enne veel lubage mulle öelda, et siin ei ole tegemist praegu viimase raportiga, mis puudutab äh, noorte tööhõivet. me plaanime aasta lõpuks tutvustada uuesti Youth Action äh, meeskondade raportit äh, kus me siis lähme veelgi enam süvitsi liikmesriikide tasandil noorte tööpuuduse teemaga. ehk siis me oleme praegu alles etapi alguses, me ei ole lõppfaasis ning me tõepoolest soovime selle väga tõsise noorte tööpuuduse probleemiga süvitsi minna. Te tõstatasite täna väga olulisi teemasid, kõigepealt ähm, proua Merchanti, kes mainis noorte garantii ning võrdles seda noorte tööpuuduse algatusega või tööhõive algatusega. jah, tõepoolest inimesed ei suuda sageli neid kahte eristada omavahel ja seetõttu me tahtsime siin raportis väga selgelt välja tuua, mis on mis, anda ülevaade, millised on erinevad rahastusvõimalused ning loodetavasti nüüd on kõik selgem, sellepärast et nagu te ütlesite, see teavitus on äärmiselt oluline, et see algatus kujuneks noorte jaoks ka edukaks ja kui noored ei saa aru või ei tea, mida neile pakutakse, siis äh, loomulikult väga vähesed noored äh, registreerivad ennast nendesse programmidesse Te tõstatasite veel ühe olulise teema, mis puudutab projektide vähesust, kui ma nüüd õigesti aru sain, ja küsisite, kuidas me saame tagada, et programme, projekte oleks rohkem, et neid rohkem ellu viidaks. see raport konkreetset küsimust ei käsitle, siin vaadatakse ainult, kuidas komisjon saab aidata liikmesriike, et noortegarantii rakenduskavasid ellu viia, aga see on seotud nende riskidega, mida ka meie raportis tuvastasime, nimelt rahastusega, sest kui rahastust ei ole, ei ole ka projekte ja infopuudus, liikmesriikide puudulik info, mida et edastatakse komisjonile, tekitab ka olukorra, kus ei suudeta arvutada, kui palju raha täpselt vaja on mitmes liikmesriigid seisavad silmitsi ka eelarve probleemidega, kuidas siis äh, nõuda rohkemat raha, kui liikmesriikides kohapeal on olukord väga keeruline. seega on ka komisjon välja toonud, et liikmesriigid ise peavad välja tooma konkreetsed prioriteedid, millised meetmed on kõige olulisemad, millega tuleb kõigepealt tegeleda ja seda me oleme käsitlenud ka oma aruandes, eriti mis puudutab eelarve piirangute küsimust. nüüd ütlesite ka, et Euroopa Liidu tasandil tundub, et meetmeid on äh, vastu võetud, teatud edu on saavutatud, eriti parlamendi poolt, kui meil on kaasrahastuse raportid ja ka komisjon, ehk siis tööd oleme küll teinud, aga ei tohi unustada, et tegemist on jagatud äh, pädevusega sotsiaalpoliitika puhul, ka liikmesriikidel on oma roll ja liikmesriigid peavad ka oma osa tegema. mitmed teist äh, tõstatasid äh, heade kõrgekvaliteetsete pakkumiste küsimuse ja tõepoolest, see on äh, ka meie aruandes välja toodud ehk siis, et noortegarantii ise oleks kvaliteetne. meie oleme soovi-, meie soovitused ei ole kohustuslikud, me oleme lihtsalt püüdnud siin konstruktiivselt olukorda analüüsida ja toonud välja need riskid, mida meie näeme. loomulikult see on liikmesriigi otsustada, et ikkagi austada lähimuspõhimõtet, et konkre- ja vaadata, mis toimib konkreetses olukorras kõige paremini. meie oma aruandes tuginesime Euroopa Liidu dokumentidele, näiteks nagu soovit-, nõukogu soovitused, mis puudutas äh, praktikakohti ja õpipoisi programme, kus on juba paika pandud mittesiduvad miinimumnõuded selleks, et takistada ettevõtetel lihtsalt noorte ärakasutamist äh, odava tööjõuna. aga me ei ole näinud dokumente, mis paneks paika põhimõtted seoses hea kvaliteetsete töökohtadega. vaatasime ka vastavaid uuringuid, mida on läbi viinud muuhulgas ka Euroopa Parlament äh, nagu noorte tööhõive ja indikaatorite osas ja me leidsime, et võib-olla siin tasub kombineerida erinevaid äh, aspekte, et kaaluda, kas töökoht on kõrge kvaliteediga, see puudutab lepingu tüüpi, osaaega, vabatahtlikku tööd, kestvust ja nii edasi. selleks, et äh, oskused äh, ja kvalifikatsioonid vastaks äh, koolitusele, me lihtsalt toon siin mõned näited praegu, aga need ei ole mitte kuidagi siduvad me ikkagi oleme lähtunud siin lähimuspõhimõttest samamoodi ja proua Zubra tõstatas siin teema, et komisjon ei ole mitte midagi teinud seoses heakvaliteetsete pakkumiste mõistega, siis tegelikult äh, pärast meie raporti avaldamist on komisjon teatud samme ette võtnud, eriti mis puudutab äh, suuniseid liikmesriikidele aprillist kaks tuhat viisteist ja komisjon on kaasajastanud küsimuste-vastuste osa ning on põhjalikumalt tegelenud hea kvaliteetsete pakkumiste ning järelevalve küsimustega. loomulikult kõiki teemasid käsitletud ei ole, aga küsimus on ka liikmesriikides, see on jagatud vastutus. härra Benife käsitles meie analüüsi rolli, mitte poliitiline sõltumatu nägemus meie poolt. jah, mina näen meie rolli täpselt samamoodi. me ei võta mingit, ei vali pooli, vaid eh, oleme objektiivsed, neutraalsed, eh, mitte poliitilised ja koostame olukorra kohta sõltumatu analüüsi, mis puudutab eh, Itaalia noorte tööpuuduse olukorda, mis on vastuvõetamatu. praegusel hetkel ma ei saa liikmesriikide juurde minna üksikasjalikult, sest nagu ma ütlesin, nendele küsimustele saame vastata pärast seda, kui oleme lõpetanud liikmesriigi põhise põhjalikuma analüüsi koostamise. aga ma olen teiega sada protsenti nõus, et noorte garantii ise ei ole asi iseenesest, meil on vaja äh, rohkem meetmeid, strateegilisi investeeringuid, äh, tööstuspoliitikat ja nii edasi. Te ütlesite, rääkisite ka noortest ja nende vastuseisust ning see haakub ka eelkõneleja poolt tõstatatud teemaga. ning äh, siin tooksin välja jagatud vastutuse põhimõtte, komisjon, parlament ja ka liikmesriigid kõik ühiselt vastutavad äh, elluviimise eest. proua Danska Slovakkias te küsisite liikmesriigi kohta konkreetselt ja ma pean taaskord viitama oma eelnevale vastusele, et ma ei tea veel praeguses etapis, milliseid liikmesriike me külastame, sellepärast et eriaruande puhul tavaliselt me käime viies kuni seitsmes konkreetses liikmesriigis, et saada konkreetsem ülevaade. praegusel hetkel ma ei saa seda infot veel teiega jagada, aga kohe, kui see aruanne on valmis, siis hea meelega tulen siia ja annan teile aru see hea kvaliteetne pakkumine, sellele ma juba vastasin. nüüd proua Zuber, te mainisite, et noorte garantii ei ole väga erinev muudest ESF-i meetmetest. jah, mõningaid meetmeid me juba teame, neid on ellu viidud juba aastaid ESF-i kaudu andmete puudulikkus on probleem, millega meie oma aruandest tuvastasime, mis puudutab just rahastamisest. aga need andmed, komisjoni esindaja on ka täna siin, kui te soovite minu vastust täiendada, siis palun. aga nad ei saa andmeid pakkuda, kui liikmesriigid neid ei edasta ja liikmesriigid ei ütle, millised nende vajadused konkreetsemalt on. mainisite ka hea kvaliteetset pakkumist, seda juba käsitlesin, küsisite, mida Euroopa Parlament peaks tegema selleks, et nende soovitustega, neid soovitusi ka jälgitaks ma arvan, et seda te juba tegelikult teete, see huvi, mida te täna üles näitate, teie pühendumus siin arutelu käigus, ma arvan, et see näitab, kui oluline see teema teie jaoks on ning äh, ma ei usu, et me oleme siin lõppfaasis praegu, kui me vaatame meetmeid meet sest vähemalt meie poolt praegu on tegemist alles esimese aruandega ja kindlasti neid aruandeid ja tegevusi on veelgi, mida teha. nüüd äh, proua Gia, ka teie rääkisite, milline on olukord teie liikmesriigis. ma olen nõus ja nagu ka kolleeg Boniface öeldis, tegemist ei ole imerohuga noortegarantii näol, tegemist on lihtsalt meetmega, mida, millele tuleks lisada ka muud toimivad meetmed, kõik peaks toimima üheskoos ja liikmesriigid ning komisjon peaksid tegema koostööd, et kõik toimiks. see eelrahastus ning eh, kättesaadavad numbrid, kui ma nüüd ei eksi, siis kuni juunikuuni selle kohta tehakse ka aruandeid liikmesriikide poolt komisjonile ehm, selle kohta, kuidas rahasid on kasutatud ja need rahad, mis on jäänud kasutamata, tulevad Euroopa eelarvesse tagasi. aga vaatame, kuidas see ka tegelikkuses toimib, seda me jälgime väga põhjalikult ning hoiame ka teid kursis. proua McIntyre, aitäh teie küsimuse eest. Te mainisite mõjuhinnangut tõepoolest mõjuhinnang antud äh, teema puhul jäi tegemata ja mina ei hakka siin komisjoni nimel kõnelema, aga ma pean tunnistama aususe huvides, et see kogu meede oli kiireloomulise iseloomuga ja ma arvan, et see võis olla ka põhjuseks, miks mõjuhinnangut ei tehtud, sest see kogu lahendus pakuti välja väga kiirelt, aga see muidugi ei ole mingi vabandus, et mõjuhinnang tegemata jäi, aga siin ütleksin taaskord, et meil on vaja sisendit ka liikmesriikidest, et me saaksime aimu, milline on tegelikud rahastusvajadused. meie aruandes mainiti ka, et me ei plaaninud äh, siin tutvustada seda parlamendile, aga väga hea on, et komisjon on nüüd lubanud vastavad aruanded ka parlamendile kättesaadavaks teha. ma nõustun, et koostöö konkreetsete liikmesriikidega on määrava tähtsusega ja me ei peaks jagama mitte ainult negatiivseid kogemusi, vaid ka positiivseid ja siin on tegemist põhimõttega, mida, milles me ka oma eriaruandes Kontrollikoja puhul lähtunud oleme, et me ei tooks välja ainult negatiivseid näiteid, vaid ka objektiivselt kajastaksime olemasolevaid positiivseid kogemusi. nüüd härra Loopes ka teie mainisite selliseid ebameeldivaid numbreid ja töökohtade kvaliteet on taaskord seotud kvaliteetsete pakkumistega, seda juba, juba käsitlesime. ma ei leia, et statistiliste andmete parandamine peaks olema mingi ajutine meede, et näidata lihtsalt, kuidas mõned noored on paar nädalat äh, tööl olnud ja siis nad lähevad tööturule tagasi. seetõttu meie pakkusime välja need miinimumnõuded, mis peaksid tagama, et noore, noori ei kasutataks ära lihtsalt odava tööjõuna. ma proovisin väga lühidalt vastata kõikidele küsimustele, aga kui nüüd midagi jäi kahe silma vahele, siis palun küsige uuesti. aitäh, ma arvan, et te olite väga tõhus ja vastasite küsimustele. ma leian, et see aruanne on äärmiselt huvitav ja kuna see teema, noorte tööpuudus ja noorte tööhõive algatus on väga prioriteetne meie komisjoni jaoks, siis ma usun, et me tuleme selle teema juurde tagasi ühel või teisel viisil võib-olla siis, kui kaasame ka komisjoni ja võib-olla saame ka nõukogu esindajaid kaasata, sellepärast et see oleks tõepoolest äärmiselt huvitav, kuna arutelu siin on puudutanud seda, mida liikmesriigid teevad või tegemata jätavad. seega suur tänu täna siia tulemast, infot jagamast aitäh! Okay, then we'll go to um... hea küll, nüüd lähme järgmise punkti juurde, punkt kuusteist, raport aktiivsena vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse Euroopa aasta kaks tuhat kaksteist elluviimise tulemuste ja üldhinnangu kohta arutelusid sel teemal on peetud juba varasemalt, aga see on esimene eh, raporti projekti läbivaatamine. me käsitlesime seda härra Kukani töödokumenti aprillis ja nüüd saate meile kogu raportit tutvustada palun, härra Kukan. Thank you very much indeed, madam chair. suur tänu, head kolleegid, proua juhataja. alustuseks ütleksin, et minu jaoks on suur au tutvustada minu esimest tööhõive ja sotsiaalkomisjoni raportit teemal, mis pälvib palju tähelepanu lähiaastatel juba praegu näeme, kuidas vananemise teema muutub järjest huvipakkuvamaks. seda, see ei tugine ainult hiljutistele demograafilistele andmetele, mida avaldati komisjoni raportis, vaid need andmed omakorda tekitavad teema kohta veelgi tähelepanu ning alustuseks kordaksin üle, et tegemist on raportiga, millega hinnatakse aktiivsena vananemise aastat kaks tuhat kaksteist, aga ma vaatan ka tulevikku ja käsitlen mõningaid praktilisi teemasid. kõigepealt minu poolt kaks olulist märgit. aktiivsena vananemine, kui mina õigesti aru saan, ei ole meede selleks, et kõik inimesed kauem töötaksid. tegemist on pigem vahendiga, mis tagab inimeste kõrgekvaliteetse elu, vanemaealistele töökohad ning äh, mittediskrimineerimise. niimoodi näen mina aktiivsena vananemist ning lisaks kordaksin üle, et kahekümne kaheksa liikmesriigi kaudu kahe liikmesriikiti on väga suuri erinevusi seoses aktiivsena vananemise va poliitikatega ning mitmed liikmesriigid peavad tõepoolest pingutama, et parandada rahastusvõimalusi aktiivsena vananemiseks. raporti eesmärk on pakkuda realistlik ülevaade aastast kaks tuhat kaksteist ja rõhutaksin just seda, et ma tahan pakkuda realistlikku ülevaadet. lisaks tasub mainida, et Euroopa aasta kiideti heaks viivitusega, eelarve oli väike ja see loomulikult tähendas seda, et kõik viibis. ning oluline on jälgida, et algatused oleksid seotud ka poliitiliste kohustustega, ehk siis lihtsalt Euroopa aasta kaks tuhat kaksteist ja selle eesmärgid ei tohiks kuidagi välja surra, sest mõned eesmärgid on ainult osaliselt saavutatud ning teadlikkust siiski tõsteti, selles küsimus ei ole. aga konkreetsed tulemused puudutavad WHO sõbralike linnade suunist ning lähtepõhimõtteid, mis puudutavad aktiivsena vananemist ja põlvkondadevahelist solidaarsust, aktiivsena vananemise indeksit ning Euroopa demograafiliste muudatuste dokumenti. uued, paraku aasta käigus kerkis esile väga vähe uusi võrgustikke ning ettevõtteid ei kaasatud, mis oli väär ja seetõttu mina pakun välja tõhustatud koordineerimismeetodi, kus on otsustajad Euroopa Liidu, kohaliku, riikliku tasandi esindajad, kodanikuühiskond ning ka erasektor kaasatud. kõik töötajad seisavad jätkuvalt silmitsi diskrimineerimisega eapõhiselt ning kutsun üles liikmesriike ellu viima võrdse kohtlemise direktiive, mis puudutab tööhõivet ning komisjon peaks tähelepanu pöörama ka töö, erinevatele tööhõive määradele, mis puudutavad just üle viiekümne aastaste tööhõivet. nüüd eakate tööhõive, neile töökohtade pakkumine ning äh, ma ei taha kuidagi müüa maha vanu inimesi, vaid ma leian, et on äärmiselt oluline ja siin tsiteerin, et peetaks silmas vananeva rahvastikuga ja lähtutaks nende majandusvõimalustest, mis puudutavad ka tarbijakulusid, mis on seotud äh, vananeva rahvastikuga, pidades silmas konkreetseid tooteid ja teenuseid, innovatiivseid lahendusi, vajadusi, mis loovad uusi töökohti ja majanduskasvu. see on nüüd äh, tsitaat raportist ning äh, teenused peavad olema suunatud tarbijatele ning antud juhul siis meie vanemaealistele kodanikele. ja lõpetuseks ütleksin, et äh, vabatahtlik tegevus on äärmiselt oluline sel-, nii selleks, et äh, säilitada aktiivsena vananemine ja põlvkondadevaheline solidaarsus. täna ootan juba positiivset koostööd variraportööride ja kõigiga, keda see teema huvitab ning tähtaeg muudatusettepanekuteks on kolmas juuni, nii et paar päeva on veel aega ja tahaksin öelda, et ma olen avatud läbirääkimisteks kõikide kolleegidega igal ajal, kellele see teema huvi pakub. suur tänu tähelepanu eest! Thank you uh.... suur tänu. Vilja Blinkevitš-Juta ei ole siin kohal, aga kolleeg Benefai asendab teda. tänan esinaine kolleeg Blinkevitš-Jute vabandab, et ta ei saa täna komisjoni koosolekul osaleda. ta ei saanud siia reisida, kuna eile oli Brüsseli lennuväli suletud, ta saadab teile omalt poolt tervised ja tänab äh, raportööri koostamas dokumenti teemal aktiivsena vananemise põlvkondade vahelise solidaarsus Euroopa aasta elluviimine tulemuste üldhinnangu kohta ta tervitab äh, lõppjäreldusi selles raportis ja on nõus äh, raportööri arvamusega, et liikmesriigid äh, peaksid viima läbi kõik vastavad hinnangud, enne kui hakkavad tõstma kohustuslikku pensioniga, tuleb kindlasti arvestada ka tööpuuduse määra üle viiekümne aastaste inimeste seas ja kui äh, paljud eakad on töötud, siis pensioniea tõstmine ei ole jätkusuutlik samm. arvestades seda, et äh, aasta kaks tuhat kaksteist teema hiline äh, kindlaksmääramine tekitas äh, mõningaid ajapuudusega seotud probleem, siis peaksime sellest äh, tegema omad järeldused. lõpetuseks proua Blinkevitš-Jute toetab raportööri ideed, et koordineerimine era- ja avaliku sektori vahel peab olema intensiivsem, sellepärast et äh, aasta kaks tuhat kaksteist äh, komisjon tegi lõppjärelduse, et aktiivse vananemise võrgustik ei ole loodud ja erasektor oli väga nõrgalt kaasatud proua Plinkivitš-Juut on arvamusel, et äh, me peaksime lähtuma nendest äh, headest algatustest, mis siis äh, said alustatud, tegemist on meie jaoks kestva väljakutsega ja me peaksime selle lahendama jätkusuutlikult, aitäh! suur tänu, härra Krasnodevski, palun! tänan, räägin siin nii poola kui inglise keeles nüüd. ma olen jah natukene liiga väsinud, et inglise keeles kõneleda, ütleb kõneleja. suur tänu selle väga huvitava ettepaneku ja raporti projekti eest, kui võrrelda Euroopat USA-ga, siis võib täheldada, et me oleme teinud äh, liiga vähe, et äh, võidelda eakate suhtes kehtivate eelarvamuste vastu. me oleme liiga vähe teinud ühiskonnast äh, tõrjutud inimeste heaks, see on suur probleem õigusega toonitate te, dialoogi olulisust erinevate põlvkondade vahel. tähtis on ka, et äh, eakatel oleks võimalik äh, tööd teha. sarnaselt raportööriga olen mina selle vastu ja me Poolas oleme selle vastu, et äh, tõstetaks pensionile mineku iga. eriti just hetkel, kus meil on nii palju noori töötuid kaks asja on minu meelest puudu sellest äh, raporti projektist ja võib-olla on võimalik siin esitada vastavaid muudatusettepanekuid. oleks tarvis viidata sellele, et eakate olukord äh, on äh, Euroopa riikides erinev, arvestades seda, milline on nende tervis. paljudes riikides ei ole viis, seitsekümmend aastat mingi kõrge iga, aga on olemas liikmesriike, kus olukord on hoopis äh, teistsugune, kus äh, inimestel on selja taga raske tööelu ja tervise olukord on hoopis teistsugune. meie ühiskonnad on erinevad ja seetõttu on ka eakad äh, väga eripalgelised. Te mainite seda natukene, aga võib-olla mitte siiski piisavalt. edasi, punktis üheksa ütlete te, et äh, aktiivne vananemine ei peaks keskenduma sellele, et inimesed oleksid kauem tööturul, on vajalik toonitada, et eakatel on ühiskonnas ka teisi rolle, mida neil on võimalik mängida, mida nad peaksid mängima, see puudutab näiteks pereelu või äh, vabatahtlikku tööd. see on väga oluline roll ühiskonnas. võib-olla peaksime me ka seda toonitama ja ütlema, et äh, eakatel on teisigi olulisi rolle ühiskonnas ei saa rääkida ainult äh, palgatööst. kuigi ka see võimaldab loomulikult äh, aktiivselt äh, ühiskonnaelus osaleda. minu poolt kõik. suur tänu ja nüüd ALDE esindajale sõna. tänan, räägin sloveenia keeles. pean tõlkidele ka võimaluse andma. ma leian, et meie raportöör on teinud äh, väga hea kokkuvõtte meie esialgse äh, arutelu kohta, kui me sellest teemast rääkisime ja ma tahaksin eelkõige rõhutada, et tegemist on äh, raporti projektiga, mis puudutab paljusid Euroopa kodanikke. see puudutab küsimust, mis on oluline paljudele kodanikele, kes majanduskriisi olukorras leiavad ennast raskest olukorrast. ma leian, et see dokument on väga vajalik, see on väga päevakajaline ja ma tahaksin lihtsalt omalt poolt öelda, et me täiendaksime seda teatud konkreetsete ettepanekutega üks nendest äh, võiks näiteks puudutada, äh, mida võiks äh, nimetada nii-öelda eneseabi või, või nii-öelda omavahelise toetusega eakate vahel. Sloveenias on meil üks väga hea näide selle kohta, üks organisatsioon, kes äh, tegeleb äh, eakate eest hoolitsemisega ja see organisatsioon abistab äh, eakaid, aga kes ka ise saavad samas abistada teisi, mitte ainult rahaliselt, aga tegemist on ka eakatega, kes soovivad lihtsalt olla vormis ja omalt poolt äh, panustada ühiskonda. ja minu arvates oleks väga hea välja tuua selles raportis, et selline võimalus eksisteerib. ja see vabatahtlik tegevus võiks olla midagi, mis on väga kasulik ja mis võiks äh, kaasa tuua ka teatud toetuse nendele organisatsioonidele kulude katmiseks. ja teiseks, ma arvan, et äh, lisaks sellele võiks samuti välja tuua, kui oluline on äh, järelevalve, mis puudutab pensionifondide järelevalvet me oleme rääkinud pankade järelevalvest ja vaatamata vastupanust äh, õnnestus meil need meetmed äh, vastu võtta ja ma arvan, et Euroopa Liidus oleks samuti vaja paika panna ka teatud äh, normid ja näidata üles oma võimu ja tahet selles osas, mis puudutab pensionifondide järelevalvet. Need pensionifondid on väga tihti justkui kassad millega äh, täidetakse eelarve puudujääke riikides. lisaks sellele tooksin välja järgmist. mis puudutab äh, teatud ootusi seoses äh, tervisega, sest väga palju, paljud ootavad liiga kaua selleks, et, et äh, abi saada. ja minu arvates oleks väga hea lahendus, kui leida ühine lähenemine Euroopa Liidu tasandil, mis puudutab äh, teatud konventsiooni, mis äh, tagab eakate ja nende õiguste kaitse ja ma leian, et teatud äh, riigid on selle konventsiooni vastu, ma ei mõista täpselt, miks, aga võib-olla oleks vaja, et äh, põhjused äh, selgemalt välja toodaks. ja lõpetuseks tahaksin teil tähelepanu juhtida veel ühele probleemile, mida, ühele haigusele, mis esineb üha enam, mille mõju on kohutav see puudutab dementia erinevaid, äh, dementsuse erinevaid vorme ja meil oleks vaja samuti Euroopa tasandi strateegiat, mis võimaldaks äh, meil äh, kujundada arvamust, kuidas selle haigusega võidelda, kuidas ähm, hoolitseda ja kuidas pakkuda toetust pereliikmetele sellises olukorras, aitäh! Thank you uh...! suur tänu! järgmisena on mul nimekirjas Ines Zuber. mul on vaja viieminutilist pausi nüüd. kas see on teile vastuvõetav? ja, ja siis läheb sõna proua Zuberile Thank you for that uh.... suur tänu ja annan nüüd sõna proua Zuberile, palun. Nós, uh, em relação a este relatório, uh... nii, mis puudutab nüüd uh, kõnealust raportit. me ilmselt ei näe asju päris uh, samamoodi, kui nii võib öelda aga kui nüüd äh, vaadata, millised eesmärgid olid aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastal, siis tuleb tõdeda, et äh, eesmärgid on väga olulised. aastat kasutati selleks, et äh, maskeeritult siis selle kampaania taha tõsta pensioniiga seda maskeeriti aktiivse vananemise sildiga. inimesed võivad äh, aktiivselt vananeda, ilma et nad äh, peaksid äh, arvestama pensioniea tõusuga. sotsiaalkindlustussüsteemid ei ole jätkusuutlikud, seda öeldi. ja kõige rohkem räägiti sellest, et vanematel inimestel peaks olema võimalus edasi töötada. ja kui me ei räägi vanadest, siis äh, jah, olukord on tänasel päeval selline, et äh, eakatel inimestel on mitmeid äh, probleeme avaliku sektori teenused ei ole nende jaoks piisavad. Neil ei ole piisavalt juurdepääsu erinevatele struktuuridele, et nad saaksid võrdväärselt osaleda äh, kultuurilises, ühiskondlikus ja äh, spordielus. paljudes liikmesriikides eksisteerib ka see probleem, et äh, pensionid on liiga madalad ja see kõik mõjutab inimeste elustandardit need äh, probleemid peaksid olema meie töö keskmes. me ei tohiks püüelda eesmärgi poole, mis on liiga ühekülgne. pensioniiga peab äh, olema väärikalt veedetud aeg. ühiskond peab äh, tunnustama, et inimesed on töötanud juba kogu elu sotsiaalkindlustussüsteemide jätkusuutlikkuse äh, probleem tuleb lahendada. meie soovimegi sellele panustada. soovitame, et äh, siin äh, räägitaks ka sissetulekute jagamise probleemist äh, rikkuse jagamise probleemid, see on kõik loomulikult seotud ka madala sündivusega, aga põhiliselt äh, taandub asi sellele, et rikkus tuleb paremini jaotada. meil tuleb keskenduda paremale jaotamisele ja mitte sundida inimesi järjest kauem töötama. meie arvates on see õige suund ja seeläbi oleks võimalik ka palju saavutada Need on need äh, põhilised äh, ideed, mis meil seoses antud raportiga tekkinud, muidu me oleme nii mõnegi osaga raportist nõus. proua Štanuka, palun. esinaine. niisiis äh, mis puudutab nüüd aktiivsena vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse Euroopa aastat, siis ka meie arvates on see seotud pensioniea tõstmisega. see puudutab eriti minu koduriiki Lätit, mis on üks vaesemaid Euroopa Liidus. ja kus keskmine pension on väga madal võrreldav Rumeenia ja Bulgaariaga. härra Kukani poolt äh, öeldu raportit esitledes on väga oluline. aktiivsena vananemine ei tähenda ainult äh, paremaid tingimusi vanematele inimestele töötada võimalikult kaua, ma arvan, et see ongi põhiidee ja selles osas on raportöör ja variraportöörid ühel meelel. seetõttu on minu jaoks üllatav see, et äh, me peaksime toetama vanu inimesi iseseisvas elus nii kaua kui võimalik, võib-olla härra Kukan võib siin vastu väita, aga minu arvates on siin tegemist teatava vastuoluga ja võib-olla see on ikkagi seotud sellega, et eakaid tahetakse pikemalt tööle panna selle eesmärgiga, et kui nad töötavad, siis nad ka elavad iseseisvalt Te tõite meile viis näidet äh, programmide kohta, te ütlesite, et see ei ole ammendav nimekiri, aga minu küsimus on, et äh, Austria, Eesti, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, äh, Sloveenia, et miks need on ainult mainitud? ma loodan, et me töötame veel muudatusettepanekute kallal koos ja saame hea raporti. Thank you, Laura Agia. Laura Agia, palun suur tänu. ma tänan raportööri teemapoolsete selgituste eest. ta näitas, et ta on tõesti äh, huvitatud sellise dokumendi koostamisest, mis põhineks äh, võimalikult laialdasel üksmeelel. ma usun, et äh, selline horisontaalne teema kindlasti võimaldab meil ähm, koostada eduka dokumendi elukestev õppimine, aktiivne vananemine, ähm, sotsiaalne integratsioon, juurdepääs uutele tehnoloogiatele, see kõik äh, kõlab väga hästi. kindlasti peaks ähm, ka eakatele olema kõik need võimalused äh, tagatud. aga siinkohal ongi kõige olulisem äh, sotsiaalne integratsioon. see kõik aga ei tohi äh, takistada noortel töö leidmist. viiekümne viie kuni kuuekümne aastased, äh, kes ei ole tööturul, ei suuda sinna enam uuesti siseneda. ja siis veel üks punkt, mida me hindame väga positiivselt, aktiivse vananemise poliitilised valdkonnad ei peaks muutuma ainult selliseks äh, vahendiks, äh, mis jätaksid inimesed tööturule palgatöö ei ole ainus võimalus tegevust leida, sama oluline on vaadata asja teise vaatenurga alt. inimestel äh, peaks olema võimalus äh, nautida ka kvaliteetset äh, pensionipõlve. lisaks olen ma arvamusel, et äh, me peaksime tähelepanu pöörama veel ühele aspektile. pensioniiga on seotud äh, mitmesuguste teemadega, kui inimene on teinud näiteks füüsilist tööd kogu elu, siis see on hoopis teistsugune olukord kui äh, kontoritöö. niisiis äh, tuleb tagada, et me ei keskenduks ainult pensioniea tõstmisele. peaksime pöörama tähelepanu äh, sellele, kuidas äh, toetada ja kaasata neid, kes on viiekümneaastased, kes ei tööta enam, äh, millist täiendõpet neile pakkuda, näiteks valdkondades, mis äh, ei ole seni olnud neile juurdepääsetavad, meil tuleb rahastada projekte, mis teevad aktiivse vananemise lihtsamaks. siin saab kasutada näiteks äh, tõukefonde, tööhõivefonde, ühesõnaga me peaksime koondama kõik sobivad vahendid, et äh, aktiivset vananemist ka kvaliteetseks kujundada. oleme arvamusel, et uut Euroopa Liidu finantsvahendit tuleks ka kasutada aktiivse vananemise edendamiseks. hea oleks eelnevalt läbi viia ka ad hoc uurimus, tegemaks kindlaks, kuidas uue vahendiga paremini seda eesmärki saavutada edasi meil tuleb saavutada teatav äh, integratsioon äh, vanema ja noorema põlvkonna vahel. oluline on, et toimuks äh, sümbiootiline kogemuste vahetus, siis on võimalik ka põlvkondadevahelist õppimist edendada Äh, suur tänu, äh, proua esinaine, ütleb proua Lope Fontanje. sarnaselt äh, eelkõnelejaga olen ka mina arvamusel, et härra Kukani raport on hea töödokument, see on heaks aluseks meie töödele. me oleme olukorras, mis jumal paraku on endiselt keeruline nüüd üheksakümne teisel aastal oli keskmine vanus kolmkümmend seitse koma viis, varsti on keskmine vanus üle viiekümne eluaasta. Hispaanias on piirkondi, kus äh, probleem on veelgi tõsisem. kui me tahame jätkusuutlikku arengut, siis me peame selle olukorraga rinda pistma. Õnneks oli meil Euroopa aktiivsena vananemise aasta seal äh, pöörati tähelepanu demograafilisele muutusele. ma olen nõus raportööriga, et äh, me peame veelgi enamat tegema, me peame valmistuma tulevikuks, võtma konkreetsed meetmed tarvitusele. sellest lähtuvalt on vajalik äh, tagada, et meie vanemad kodanikud saaksid kauem töötada, kui nad seda soovivad, pärast pensioniikka jõudmist. ma olen nõus teiste kolleegidega, et äh, üle viiekümne aastastele töötajatele on oluline, et nad saaksid juurdepääsu täiendõppele, et neid ei saaks vanuse tõttu diskrimineerida. ma isiklikult olen arvamusel et äh, töö, vabandust, et pensioniiga peab olema kooskõlas äh, oodatava eluea tõusuga, aga see on teine teema. tähtis on see, et ühiskonnas oleks üleüldiselt kõrgem elukvaliteet ja üks teema puudutab mind äh, eriti. olukord maapiirkondades. loodusolud põhjustavad seal niigi lisaraskusi, näiteks Hispaanias on meil mitmed ähm, saarepiirkonnad ja mäepiirkonnad ja siis äh, loodustingimused äh, kooskõlas äh, demograafiliste muutustega tekitavad väga keerulise olukorra. noored on tihti sunnitud mujale kolima, kuna nad ei leia koha peal tööd. kui ei ole noori, siis ei ole koole, puudub vajalik infrastruktuur, puuduvad ka tervishoiuteenused ja just nendele küsimustele tuleb ka kindlasti tähelepanu pöörata, aitäh! suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas juuni kell kaksteist null null. muudatusettepanekud vaadatakse läbi kahekümne kolmandal juunil tööhõivekomisjonis vaadatakse muudatusettepanekud läbi ja kinnitatakse raport viisteist kuni kuusteist juuli. järgmine päevakorrapunkt on Euroopa struktuuri investeerimisfondid, usaldusväärne majandusjuhtimine ning ühissätete määruse artikli kakskümmend kolm rakendamise suunised. tegemist on äh, arvamuse projekti esimese läbivaatamisega, tegemist on Regi komisjoni algatusraportiga ja ma annan sõna Javi Lopesele Äh, suur tänu. kõigepealt tahaksin teha sissejuhatuse teemasse. mis on selle artikli kakskümmend kolm suuniste taga? loodi ühine alus kõikidele vahenditele, mis meil on, tõukefondid, investeerimisfondid ja nii edasi see omakorda tõi kaasa selle, et uus äh, majandusjuhtimine juba realiseerus, meil on kuus pakett, kaks pakett, on ka riigipõhised soovitused. meil oli eesmärgiks seda kõike mõistlikumaks muuta, harmoneerida struktuurifondide ja muude majandusfondide juhtimist me soovisime selle kõik siduda makromajanduslike tingimustega, fiskaalkontroll, see on praegu kõik juba reaalsus, seda kõike Euroopa poolaasta raames. olukord oli selline, et enamik fraktsioone Euroopa Parlamendis oli arvamusel, et äh, see seos, mis võib äh, kaasa tuua fondide äh, rahade kasutamise lõpetamise teatud äh, liikmesriikides, kui osa äh, tingimused ei ole täidetud, et äh, see kõik võib tekitada ka ebakõlasid, pakuti välja artikli kakskümmend kolm ja kakskümmend üks muutmine selles ühissätete määruses mina nägin seda kõike läbi. Adam Kosak äh, Rahvaparteist esitas selle muudatusettepaneku ja ta ütles, et äh, nõutavate dokumentide arv ei tohi olla nii suur, et see takistab äh, fondide kasutusele võtmist. tõukefondidel on pikaajaline eesmärk, see on selge ja kui need siduda konjunktuuri küsimustega, nagu näiteks Euroopa poolaasta, mis kujutab endast hetkeolukorra kujutamist, siis see võib olla kontraproduktiivne, sellepärast et võib-olla on liikmesriigid keerulises olukorras makromajandusliku ebatasakaalu tõttu ja siis nad peavad veelgi rohkem pingutama niigi raskes olukorras ja siis veel äh, võetakse neilt äh, pikaajaliselt midagi ära, kuigi neil tegelikult on vaja pikaajalist stabiilsust äh, struktuuri äh, fondidest ja muudest fondidest. ühesõnaga, et on kaheldav, kas peaks peatama fondivahendite kasutamine, kui teatavatest tingimustest ei peeta kinni. ühesõnaga, et selline lähenemine võib olla kontraproduktiivne ja põhimõtteliselt läheb see vastuoluga tõukefondide äh, loomusega. eesmärgiks äh, on ju äh, ühtekuuluvuse saavutamine liikmesriikide vahel. nüüd äh, artiklis kakskümmend kolm pandi paika kõik need rakendamise suunised, kõik see seoti mitmesuguste kriteeriumitega, taheti, et konkreetselt oleks öeldud, millised äh, dokumentide esitamise nõuete rikkumised võivad äh, kaasa tuua rahade kasutamise peatamise ja samuti äh, toonitati, et kui on tegemist tõsise rikkumisega, siis on võimalik peatada ka maksete teostamine. mina olen nüüd esitanud oma ettepaneku, arvestades ka kolleegide seisukohti siin komisjonis, käsitleme seda teemat ka eelmisel ametiajal ja minu ettepanek on järgmine. kõigepealt toonitame oma komisjoni pädevusest lähtuvalt, et äh, Euro-, Euroopa Komisjon rõhutab asjaolu, et mitmeaastased programmid ja makromajanduslikud tingimused äh, eeldavad, et meil oleks äh, prognoositavus ja stabiilsus ja me peaksimegi nendele eesmärkidele rõhuma, et meil oleks äh, stabiilne ja usaldusväärne raamistik, see on komisjoni teadises kirjas ja selle me peaksime esile tõstma. lisaks tuleb rõhutada, et me peame arvestama asümmeetriliste makromajanduslike šokkidega ja meie eesmärgiks on, et meil oleks äh, majanduslik ja sotsiaalne konvergents ja seetõttu ei oleks õige mitte anda vahendeid nendele riikidele, kellel seda kõige rohkem vaja on, see läheks vastuollu fondide ja rahade jaotamise põhimõtetega. kolmandaks äh, palume komisjonil olla ettevaatlik ühissätete määruse puhul, kui tegemist on äh, teatud konkreetsete vahenditega, kui tekib andide puudus mõnes liikmesriigis, see võib kriisi veelgi süvendada. on väga oluline, et meil oleksid mõningad erandid artikli kakskümmend kolm osas ette nähtud, eriti just äh, sotsiaalmajanduslikud äh, kriteeriumid, kui olukord on keeruline. siis oleks võimalik äh, rakendada teatavaid erandeid. ja nüüd lõpetuseks tuleks arvestada sellega, et äh, kui äh, fondid kujutatakse ümber, siis tuleb ette näha, kirja panna, kes teeb otsuseid, meie arvates ei peaks vastutama mitte üks institutsioon, vaid parlament ja nõukogu peaksid ka saama öelda sõna sekka artikli kakskümmend kolm osas. ma nüüd rääkisin päris pikalt, aga hästi jõuame kokkuleppele selles küsimuses. ECR fraktsiooni esindaja. Muszę powiedzieć, że się zgadzam prawie z, ze wszystkim. ma tahaksin öelda, et äh, ma olen praktiliselt täielikult nõus sellega, Javier, mis sa siin oled kirja pannud. mõnikord on tõesti raske aru saada, kuidas äh, makromajanduslikud äh, aspektid on seotud äh, ühtekuuluvuspoliitikaga. tihtipeale on olukord selline, et regioonide olukord on teistsugune Euroopa peab arvestama, et äh, olukord äh, piirkonniti on erinev, me peame sellega oma poliitikas arvestama. Poolas on olukord äh, küll selline. lisaks eelnevale meelevaldne otsuse tegemine ühtekuuluvusfondist maksete peatamine, nagu meil oli aastal kaks tuhat kaksteist, see puudutas eelkõige Ungarit. miks keskenduti Ungarile, kui ka teised riigid ei pea kinni eelarvedistsipliini punktidest? õigusega viitate te sellele, et äh, nende fondide eesmärk on hoopis teistsugune oluline on saavutada ühtekuuluvust piirkondade vahel. aga sellised vahendid äh, toovad endaga kaasa hoopis erinevuse kasvu liikmesriikide ja piirkondade vahel, kui tegemist on raske majandusliku olukorraga seal. jah, piirdun ehk praegu sellega, me peame veel järele mõtlema selle üle kuidas me muudatusettepanekuid esitame, aga see üldsuund, mille te välja pakkusite, sellega oleme me nõus, see vastab äh, sellele, äh, mida mina arvan artiklist kakskümmend kolm. Yana Toom, Alde. Uh, uh, no, it's okay, you know, I just was listening for trans- Äh, vabandust viivituse eest, ma kuulasin äh, tõlget. ALDE variraportööri nimel äh, tervitan neid juhiseid, mis puudutavad Euroopa struktuuriinvesteeringute fondi vahendite kasutamist ühissätete määruses artiklis kakskümmend kolm sätestatuna, mil väga oluline on see, et Euroopa struktuuri ja investeeringute fondist minevaid vahendeid oleksid äh, ranges makromajanduslikus raamistikus äh, rakendatud ja võtaks arvesse tööhõivet ja majanduskasvu, eriti majandussurutises olevates piirkondades. komisjon peab tagama ühtekuuluvust äh, nende eesmärkidega ja riigipõhiste soovituste vahel Euroopa Komisjon ja nõukogu peavad olema ettepane-, ette ettevaatlikud äh, vahendite peatamise osas, juhul kui liikmesriigid ei ole suutnud kasutusele võtta vajalikke meetmeid. vaesed kodanikud ei peaks olema harva juhtimise esimesed kannatajad äh, ja kahetsusväärne on see, et Euroopa Parlamendi rolli juhistes on, äh, ei ole tähele pandud ja loodetavasti Euroopa Parlament äh, taastab oma rolli ja saab seega võtta ka vastutuse. meie muudatusettepanekud, mis äh, tulevad meie poolt, äh, tagavad kindlasti selle, et maksete peatamist kasutatakse alles viimase lahendusena peatatud maksetel võivad olla väga konkreetsed mõjud teatud projektidele ja piirkondadele, mis on raskes olukorras eriti piirkondades, kus töötus on väga kõrge, nii nagu lisas kolm komisjoni ühissätete määruses Euroopa Komisjon, peaks hindama töötuse mõju ja üritama kompenseerida ebasoovitavaid mõjusid äh, kodanikele ning kui äh, programmi tööperioodi kavandatakse, siis peab arvesse võtma töökohtade loomise potentsiaali seoses uute programmidega ja võimaluse lähtudes äh, riigipõhistest soovitustest kolleeg Zuber, palun järgmiseks. Ehm, suur tänu. meie ees on tõsine probleem. tegemist on väga raske aruteluga, parlamendis ei ole olnud väga lihtne sellest rääkida, eriti kui me räägime vahendite prognoosist meil on olnud arvamusi erinevatelt komisjonidelt, ma ei tea, kas tööhõivekomisjon selle heaks kiitis või mitte, aga mitmed komisjonid lükkasid tagasi makromajandusliku tingimuslikkuse. probleem seisneb selles, et siin on kaks võimalust. kui me leiame, et miski äh, ei ole vastuvõetav, siis mitte sellepärast, et see võib seda olla, vaid nii on, tegemist on meetmega, mis läheb vastu alla vahendite ümberjagamisega seoses eh, selleks, et vähendada ebavõrdsust. kui me seda mõistame, siis peame me tagama, et see, mis me heaks kiidame, seda ka peegeldab ja see puudutab ka makromajanduslikku tingimuslikkust teatud komisjonides on enamus äh, selle põhimõtte vastu. ma just äh, rääkisin mõnest põhjusest, miks meie arvates see põhimõte on vaja tulevikus tagasi võtta kui riigid Euroopa Liiduga ri liituvad, siis tutvustati neile võimalust, kus vahendeid ümber suunatakse, aga sellel on midagi seotud selle tingimuslikkusega, mida nüüd soovitakse rakendada. Nendel riikidel on väga vähe manööverdamisruumi oma rolli ja oma investeerimispoliitika kujundamisel ning kui vaadata põhimõtteid, mis Euroopa poolaasta raames on tehtud, siis need ettepanekud äh, on vastupidise mõjuga majanduskasvu ja tööhõive valdkonnas. seega me ei saa lihtsalt äh, struktuurifonde selliste soovitustega siduda. vaadake Portugali olukorda me ei olnud osa Euroopa poolaastast, kui Troika kohale tuli. me jälgisime nende soovitusi, aga pärast eh, Troika soovitusi tuli Euroopa Komisjon ja ütles, et me peame ka nende soovitusi jälgima. vaatamata kõigele äh, eh, avaliku sektori võlg ja töötus on veelgi suurenenud. üha uusi meetmeid surutakse meile peale Äh, mis sunnivad neid samadele radadele nagu varasemad. struktuurifondid peaks jääma liikmesriikidele võimaluse investeerida poliitikavaldkondades, mis on võib-olla alternatiivsed või äh, erinevad. Nad peavad valima projekte, mis on nendega huvides ja minu arvates me ei saa praegusel hetkel sellist lahendust heaks kiita kuna see põhimõte on nüüd heaks kiidetud, siis näeme, millised selle mõjud saavad tulevikus olema. loomulikult peame me maksete peatamist vältima, aga me peame arvesse võtma vaesemate riikide olukorda, sest see võib tõesti äh, minna vastuollu nende vajadustega kõik äh, sõltub komisjonist, kuidas neid teemasid rakendatakse. me ei tea, milliseid muudatusettepanekuid äh, selle kohta veel tuleb, aga igal juhul mõistame me hukka maja akromajandusliku tingimuslikkuse põhimõtte, aitäh. kolleeg Tellit ei ole kohal, kas keegi räägib tema eest? Laura Agea, palun. suur tänu, aitäh meie raportöörile. me näeme igal juhul, et teil on väga suur huvi koostöö suhtes kõige selle eesmärgiks on ju juhtimist kohandada, nii et saavutada Euroopa eesmärgid sotsiaalse ühtekuuluvuse ja arengu osas. Nende fondide äh, põhimõtted on väga vajalikud selleks, et sotsiaalse, majandusliku, territoriaalse ühtekuuluvuse äh, põhimõtteid tagada. Need puudutavad ka ühtekuuluvust äh, riikide sees Euroopa Liidus. maksete peatamine võib kahjustada sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, eriti just nendes riikides, kus on kõige rohkem äh, raskusi tänu majanduskriisile. eriti, kus äh, kohalikud omavalitsused ei suuda tagada teenuseid või planeerida majanduskasvu ja tööhõivega seonduvaid investeeringuid. seega väga oluline on tagada maksed, ükskõik milline on äh, juhtimise olukord. kohalikud omavalitsuse ei tohiks kasutada vigade eest, mida nemad lõppude lõpuks ei ole teinud. paljudel juhtudel on tegemist valitsuste vigadega kui me räägime kohalikust ja äh, piirkondlikust äh, tasandist, siis me räägime teenustest meie kodanikele, kodanikud on need, kes selle kinni maksavad, mitte keskasutused. me oleme valmis tegema koostööd raportööriga, teeme oma muudatusettepanekud ja tutvustame ettepanekuid ja kohtume variraportööride koosolekul, aitäh! suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teine juuni keskpäeval. tööhõivekomisjoni ees võtame nüüd vastu kahekümne kolmandal juunil ja regikomisjoni ees kolmteist kuni neliteist juuli. Lähme punkti kaheksateist juurde, liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised siin on meil kakssada seitseteist muudatusettepanekut äh, proua Agea raportile, mis puudutab komisjoni algatust keskkonnasäästliku tööhõive osas ning kakskümmend üheksa muudatusettepanekut on äh, raporti ettepanek eelnõus ja nüüd annan sõna proua Ageale, palun. suur tänu, proua esimees sooviksin tänada kõiki kolleege, kes variraporteerina töötasid ja minuga koostööd tegid selleks, et koostada käesolev dokument. vaatamata mõningatele erimeelsustele, mis tulevad poliitilisest taustast, oli meil tahe teha koostööd ja tõesti tehti väga palju muudatusettepanekuid, aga me oleme suutnud tagada väga hea lähtepunkti selleks, et kokkulepe saavutada. meil oli kaks variraportööride koosolekut, mis olid väga konstruktiivsed. ja eelkõige need erinevad arvamused mitmetes küsimustes äh, ei välista soovi koostada väga äh, tugev jõuline dokument millel on teatud kaal, mida komisjon ja nõukogu arvesse võtaks. seega sooviksin tänada kolleege nende konstruktiivse lähenemise eest variraportööride kohtumisel. Need, kellel on ühine tahe saavutada häid kompromisse ja lahendusi, mis kõigile vastuvõetavad oleksid ja loomulikult, kus me kokkulepet ei suuda saavutada, siis sellisel juhul loodetavasti leiame mingisuguse lahenduse lõppude lõpuks ikkagi. kokkuvõttes aga sooviksin, tegemist oleks jõulise dokumendiga. tihtipeale näeme, et komisjon teeb väga igava ja tagasihoidliku ettepaneku, meie peaksime ennast näitama jõulisena. volinik Thyssen on väga pühendunud selleks, et edusamme astuda. aga me peame tõesti tegema äh, tõsisemat tööd selleks, et töötust vähendada ja sotsiaalsätete äh, osas tagada tasakaal, me peame seega toetama olemasolevaid sätteid. me peame kaks tuhat kakskümmend strateegiat äh, muutma, me peame selle eesmärke äh, lähedalt analüüsima. senini oleme kaalunud kahte suunist ja me oleme kujundamas uut ettepanekut koos kolleegide toetusega. väga palju tööd on juba tehtud ja ma arvan, et me suudame kokkuvõttes koostada hea dokumendi, aitäh. härra Pahh, palun, Rahvapartei nimel. ja, suur tänu, esinaine. sooviksin äh, toetada Laura Agiat kui ta tänas raportööre ja variraportööri. raportöör äh, pidas äh, kõigiga häid arutelusid, ostis koostööd ja see on loomulikult selliste raportite puhul väga oluline. ta tagas, et äh, parlamendi seisukoht oleks kuulda ma usun, et ähm, selline vaimsus äh, esines läbirääkimistel ja meie kõik äh, üritasime teha lühikesi ja tabavaid ettepanekuid, millega oleks võimalik kiiresti edasi liikuda. kahjuks äh, osaliselt me astusime ikka sellesse lõksu, et meil on palju muudatusettepanekuid ja me peame need kõik nüüd läbi vaatama ja läbi töötama ning see toob endaga kaasa selle, et mõningad punktid äh, tulevad äh, pikemad äh, ja on raskemad läbi vaadata ja lugeda, aga raportööri töö on olnud küll väga õnnestunud. rahvapartei nimel tahaksin ma toonitada, kui oluline on, nagu juba mainitud, et äh, tööhõivepoliitika suunised oleksid äh, kooskõlas strateegiaga kaks tuhat kakskümmend. me teame, et me kohati äh, ei liigu nende eesmärkide täitmise poole ja need suunised peaksid meid juhtima sinna, et me keskenduksime põhilistele strateegilistele eesmärkidele. nii et äh, selle taustal tuleb vaadelda ka meie põhilisi muudatusettepanekuid. oluline on loomulikult ka lähimuspõhimõttega arvestamine. paljud muudatusettepanekud äh, tegelevad palkade, töötingimustega, kollektiivlepingutega ja nii edasi, aga see on sotsiaalpartnerite roll vastavas liikmesriigis. Need äh, loomulikult äh, on ähm, eesmärgile jõudmise vahendid, aga tuleb ikkagi lähtuda liikmesriigi äh, lähimuspõhimõttest. oluline on kindlasti ka töötajate kaasamine aga muudatusettepanek, mis keskendub lepingute muutmisele, see küll meie toetust ei saa muidu üldiselt oleme me arvamusel, et tegemist on hea raportiga, meil on olnud hea koostöö ja järgmistel koosolekutel me saame kindlasti jätkata samamoodi positiivses vaimus, aitäh! Maria Hau-Rodriguez should be here. Maria Hau-Rodriguez peaks kohal olema, kas keegi räägib tema sõna all, härra Bielinski, palun. suur tänu, proua esimees Rea Jaa palus tutvustada oma hinnangut äh, saavutatud tööle variraportöörina. kõigepealt sooviksin tema nimel ja kolleegide nimel tunnustada äh, produktiivset, aktiivset tööd, mida raportöör on teinud selleks, et saavutada kompromiss sellisel viisil, et tugevdada dokumenti ja anda meile hea positsiooni, positsiooni, millest lähtuvalt äh, edasi tegutseda. meie fraktsiooni variraportöör on kindel, et äh, selle töö tulemusel saavutame hea kompromissi, lähtudes mitmetest arendutest ja arendustest ja saavutustest. tänu variraportööridena oli võimalik äh, juba kujundatud kompromissid sisse tuua teksti kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid, viited agregaatnõudlusele, miinimumpalk, seos äh, tootlikkuse ja palga vahel, samuti vajadus äh, tööturgu ümber kujundada ning seostest Euroopa strateegiliste investeeringute fondiga, mis puudutab äh, oskuste tagamist ning tulemustabeli kasutamist seoses indikaatoritega, lisaks sotsiaalne dumping, ajude äravool ja lõpetuseks laste vaesuse teema Äh, järele on jäänud veel tunnistada seda, et isegi kui Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid on osa kompromissist, siis äh, usume me, et sellest ei piisa, et mittesiduval viisil neile reageerida, sellest ei piisa, neid äh, tutvustada põhjenduspunktidest, need peavad olema sisse toodud suunistes ja see on väga äh, jõuline positsioon, millesse me usume. mõningad täiendavad täpsustusi sõnastuse osas võiks samuti teha ning kompromiss on kujunemas väga tundlikul teemal, mis puudutab pensionite reformi ja kohustusliku pensioni ja sidumist oodatava elueaga ma ei tahaks seda hakata detailsemalt siinkohal arutama, aga me leiame, et meil oleks vaja keskenduda sellele, et sotsiaalseid investeeringuid äh, suurendada ja toetada aktiivsena vananemist ning üleüldiselt tööhõive äh, määra suurendamine selleks, et võidelda äh, vananeva elanikkonnaga seonduvate probleemidega igal juhul väga toetav seisukoht meie poolt ning me usume, et meil on kindlasti võimalik saavutada väga hea tulemus selle dokumendi osas, aitäh! ja härra Krasnodebski, palun veel kord. teen väga lühidalt ja üritan nüüd rääkida inglise keeles igal juhul me oleme juba väga kaugele jõudnud kompromisside kujundamisel. sooviksin öelda, et lisaks teatud sõnastusele fraktsioonina saame me toetada põhimõtteliselt kompromisse, mille äh, proua Agea tegi. loomulikult teatud probleemid on veel olemas, me tahaksime rõhutada samuti ka probleemi teist külge, mis puudutab majanduskasvu ja aktiivsemat äh, poliitika kujundamist, aga üldiselt äh, saan samuti tänada ja kiita raportööri äh, väga tõhusa koostöö eest kõigil on läinud just kõige lihtsamalt, aga igal juhul suur tänu ja loodetavasti saavutame head kompromissid ja sooviksin samuti tänada ka teiste fraktsioonide variraportööre, kes kompromisse aitasid koostada, aitäh! aitäh! kas keegi äh, esindab äh, ALDE fraktsiooni ja proua Veberit, siis härra Silikiutis ja Kuue, palun suur tänu, proua esinaine. ka mina sooviksin tänada kolleeg Laura Asjat, kes äh, on teinud äh, head äh, koostööd. meil oli mitmeid kokkusaamisi ja töö oli konstruktiivne. meie fraktsioon on endiselt optimistlik äh, muudatusettepanekute lõppseisu osas ja ma usun, et me saame lõpuks hea raporti liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste teemal. tahaksin tähelepanu pöörata mõningatele küsimustele, mida meie arvates ei saa pidada positiivseks, pigem negatiivseks. meie kommentaare tuleks aga mõista konstruktiivsena. kõigepealt esimene küsimus, mida ma olen ka tihti maininud, puudutab äh, haridust. pildu, haridus on meie jaoks äh, otsustava tähtsusega. oleme arvamusel, et äh, uuendused haridusvaldkonnas ei peaks algusest peale olema seotud äh, ettevõtlusega, selline mõte. seetõttu oleme me arvamusel, et äh, vastavad äh, punktid, mis seda teemat käsitlevad, need tuleks ära muuta. teiseks, väärikas elustandard, väärikas töö mõlemale aspektile juhib tähelepanu ka ILO, on äh, sätted äh, väärika töö kohta ja sellest lähtuvalt olen ma üllatunud. ma ei mõista mõningate fraktsioonide seisukohti, eriti kui räägitakse väärikast tööst ja väärikast elust ja tahetakse need mõisted ära kustutada, ma ei saa sellest aru me oleme arvamusel, et äh, tegemist on oluliste äh, aspektidega, kui me räägime tööhõivest ja nendest tööpoliitika suunistest. meie igal juhul anname enda poolt äh, panuse, et need sõnad oleksid siia teksti sisse võetud. mis puudutab töö maksustamist, siis siin oleme me arvamusel, et äh, ettevõtete maksustamine ei peaks äh, vähenema. eriti kui maksukoormus kantakse üle tarbijatele nii kaudsete kui ka otseste maksude kaudu. meie jaoks on tähtis, et äh, maksukoormus oleks õiglaselt äh, jaotunud ka suurtele ettevõtetele ilma et äh, seetõttu peaksid äh, töövõtjad ise kõrgemat maksu näiteks kindlustuseks ka maksma. võib-olla, et me sellegipoolest nõua, jõuame hea teksti kokku panda ja soovin tänada raportööri hea koostöö eest okay.. suur tänu, proua Ždanuka, palun. jah, aitäh ka meie algselt ei olnud väga rahul nende komisjoni ettepanekutega, mis puudutasid nõukogu otsust suuniste osas. tundus, et see oli veelgi vähem ambitsioonikas kui äh, dokument aastast kaks tuhat kümme, seega meie raportööri jaoks oli väga suur ülesanne heade suunistega välja tulla ja ma pean teda tunnustama, sest äh, proua Agea on teinud ära suure töö ning äh, meie fraktsioon tegi kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut. muudatusettepanekuid on päris palju kuna komisjon tegi väga kehva teksti ettepaneku, kus eh, puudusid konkreetsed suunised, lihtsalt olid seal üldised eh, avaldused, meil on vaja seda konkretiseerida ning variraportööride kohtumisel teeme oma parima, et seda saavutada. näiteks lihtne viide kaks tuhat kakskümmend saab strateegiale ja poolaastale, sellest ei piisa. me peame konkreetsemalt välja tooma, mida me soovime saavutada. näiteks, mis puudutab põhjenduspunkte, kus rõhutatakse neid suuniseid, mis on suunatud ebavõrdsuse vähendamisele ning kodanike heaolu parandamisele põhieesmärkidena. et tööhõive, sotsiaalne tõrjutus ja vaesus, kõik need on jätkuvalt olulised teemad omavahel seotud ning äh, üksteist mõjutavad. siin on juttu ka suunistest, äh, mis on suunatud liikmesriikidele ning siin on väga oluline silmas pidada, mida Euroopa Liit saab antud küsimuses ette võtta ning äh, me tahame ka rõhutada siin, et liikmesriigid, kui nad lepivad majanduspoliitikaga, siis see on kõikide ühine mure ja see peab olema Euroopa Liidu tasandil ka koordineeritud. ning äh, selleks, et äh, saavutada lepingu eesmärke, on konkreetsed poliit-, praktilised ettepanekud, mis puudutavad tööturge ning konkreetseid tingimusi. oluline on ka, et ühenduse poliitikad, mis tagavad nende üldiste eesmärkide saavutamist, ei pane ohtu teiste õigusaktide elluviimist ning ka see meie muudatusettepanek läks kompromissteksti arvesse. seega tööd on veel palju teha ja me loodame, et äh, see lõpptulemusena viib meid väga hea teksti juurde ühiste pingutuste nimel ning äh, koos raportööriga kindlasti seda ka saavutame, aitäh. aitäh, komisjoni mainiti siin nüüd, kas komisjoni esindaja soovib midagi lisada? palun. aitäh. me arvestasime kõikide nende märkustega, oleme seda arvamuse eelnõu tähelepanelikult jälginud ning teeme seda ka edaspidi, aitäh. suur tänu, siis lähme edasi. tahtsin lihtsalt öelda, et kuueteist kümnendal juunil lähme sellega edasi, aga nüüd järgmine punkt, keskkonnasäästliku tööhõive algatus, keskkonnasäästliku majanduse tööhõive potentsiaali vallandamine. praegu on siin esimene arvamuste vahetus ja muudatusettepanekute läbivaatamine, raportöör on Jean Lambert, kakssada kaheksa muudatusettepanekut tehti ja nüüd annangi raportöörile sõna, palun. suur tänu. mainisite muudatusettepanekute arvu. ma loodan, et eh, nii palju muudatusettepanekuid tehti muul põhjusel kui eelneva arvamuse puhul, aga igal juhul eesmärgiks oli täiendada seda originaalraportit ja enamik ettepanekuid olid väga konstruktiivsed, need toimivad hästi. taustal tuleb silmas pidada komisjoni teatist, mida mainiti ka täna hommikul, mida mainis volinik Dombrovskis ning äh, me soovime siis, et oleks selge strateegia, selged poliitikad, poliitiline sidusus, et maksimeerida töökohtade loomise võimalusi, silmas pidades uusi sektoreid ning äh, kuidas me tuleme muudatustega toime sektorites, mis äh, on väga saastavad, ähm, toodavad palju heitmeid, ehk siis kuidas me sellega hakkama saame. ja pean ütlema, et kuidas nüüd viisakalt väljenduda, ma olin natukene pettunud komisjoni vastusega täna hommikul, mis puudutas seda, kuidas see kõik kokku jookseb, kui me vaatame komisjoni tööhõivestrateegiat ja kuidas edasi liikuda, mis puudutas selgeid eesmärke, sest tundus, et vaadatakse lihtsalt, vaatame, kuidas läheb. aga üldiselt muudatusettepanekud olid väga toetavad, meil on ka enne komisjoni seisukoht ning Äh, ka majanduskomisjon, kes on teinud väga häid, äh, vabandust, naistekomisjoni ettepanek, kes on teinud väga häid ettepanekuid. nüüd äh, tegeleme kompromisside otsimisega, esimene kohtumine oli eile, nüüd lubasin omalt poolt ka edasi pingutada ning täna hommikul, kui me hääletasime ringmajanduse üle, siis saime ka head aimu, mis suunas liikuda, sest äh, need dokumendid, mis puudutavad ringmajandust ja roheliste töökohtade loomist, on kõik omavahel seotud. niisiis, paar-kolm valdkonda on, kus meie seisukohad on praegu lahknevad, me peame seal veel tööd tegema lõige neliteist on üks nendest äh, kõnealustest äh, punktidest, mis puudutab äh, erinevaid sihtmärke ja siduvaid eesmärke ja võib-olla leiame siin kompromissi, mis ei maini siduvaid eesmärke konkreetselt, aga paar ettepanekut, näiteks kuue ettepanekut äh, viitavad konkreetselt, konkreetsetele eesmärkidele, ehk siis võib-olla saame lähtuda nendest põhimõtetest ja siis vaatame, kuidas seda konkreetsemalt lahendama. teine valdkond, kus meil on seisukohad jällegi erinevad, puudutavad lõiket kuusteist, mis räägib, kuidas seda uut hankedirektiivi rakendada, eriti mis puudutab keskkonna ja sotsiaalmõõdet ja kuidas seda täpselt korraldada, ma hea meelega kuulaksin kas nüüd või hiljem kolleegidelt, kas muudatusettepanek sada nelikümmend kolm, mille tegi härra Mann, mis on äh, selline uurivam, analüüsivam, kas nii on hea edasi liikuda, võiks äh, sobida ja vaatame, kas leiame siin kokkuleppe ning ka võib-olla mõned punktid, mida ma seoses muudatusettepanekuga sada nelikümmend viis kuulsin regioonide komiteelt, mis, kus sooviti hankedirektiivi täpsustusi, võib-olla selle kaudu saame teemaga edasi minna. lõige kaheksateist ja seos põhjenduspunktiga F on ka üks teemade valdkond, kus on konkreetsemalt juttu transfer teemadest ja mis on seotud ka ringmajanduse ja tööhõivega. minu esialgses ettepanekus oli juttu sellest, kus ei maksustata enam tööd, vaid pigem keskkonna kahjulikke mõjusid ja kuue ja sotsiaaldemokraadid ka käsitlesid seda omalt poolt ning äh, see motiveerib äh, investeeringuid konkreetsetesse sektoritesse ja vaatame, kas äh, meil õnnestub jõuda siin kokkuleppeni. teised valdkonnad, kus meil oli kokkuleppe saavutamine kergem, puudutas ainult sõnastusmuudatusi, näiteks sooline küsimus, naistekomisjon seda käsitles väga jõuliselt ja Kalles ettepanek ehk siis kui töökohal toimuvad muudatused või tekitatakse uusi töökohti, siis me ei taha, et siin oleks selline sektoriaalne lähenemine, sest Eh, võimalusi sooliseks võrdõiguslikkuseks on palju rohkem, kui me räägime palgalõhest näiteks. ja väga palju kasulikke muudatusettepanekuid tehti ka konkreetsete ettepanekute osas, näiteks oskuste arendamine ja proua Trubetsise ettepanek, muudatusettepanek eh, sada üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend kaheksa ja sada 100 EFTD, Rahvapartei tegi siin ettepanekuid, nii et see on väga oluline punkt seoses oskustega, nii et ma arvan, et me suudame siin edasi liikuda, kus peetakse silmas konkreetseid suuniseid, võimalusi on siin väga palju, me peame selle üleminekuga silmitsi seisma, oluline on, et oskusi arendatakse, et seda piisavalt motiveeritaks, et ettevõtted, eriti just VKE-d, ja ka mikroettevõtted suudaksid tõepoolest täiel võimsusel luua häid töökohti nendes sektorites, et juht ei, juttu ei oleks halvasti makstud juhuslikust tööjõust, vaid et me tõepoolest saavutaksime edu, mis on äh, hea nii sotsiaalses kui keskkonna mõttes ja nüüd hea meelega kuulaksin kolleegide ettepanekuid ning töötan selle teemaga konstruktiivselt edasi, nii nagu see on siiani ka toimunud. suur tänu, palun, variraportöör eh, Rahvapartei nimel, aitäh! ja suur tänu proua Lambertile nende märkuste eest, eile oli meil esialgne variraportööride kohtumine ning eh, tõepoolest muudatusettepanek ei olegi kõige õigem sõna, sest paljud nendest olid ikkagi täiendused. mina oleksin teinud ettepanekuid äh, selles osas, mis puudutas just seda oskuste lõhet, sest see on väga oluline punkt, millele tuleb keskenduda, oskuste soodustamine, kvalifikatsioonide värskendamine ning äh, kui meil on need Euroopa oskuste ja pädevuste süsteem, millega saab tõepoolest tuvastada neid oskuste lõhesid, erinevad ähm, oskused sektoripõhiselt ning tuleb soodustada ka Eurese kaudu mobiilsust ja siin on teatud äh, valdkondi, kus on lünki ning äh, ma arvan, et eurose süsteemil on siin suur roll rohelise majanduse puhul samamoodi ja nagu kolleeg Lamberts ütles, potentsiaali on rohelises majanduses VKE-dele väga palju, et pakkuda kõrgekvaliteetseid töökohti ja me tuleme, peame just rõhutama, et see on kõrge kvaliteediga, räägime siin taaskasutatavatest energiaallikatest, passiivmajadest, ökoturismist ning äh, väga oluline on siin võimalusi ära kasutada just VKE-del rohelist majandust silmas pidades, nii et see on raportis tähtsal kohal, mis puudutab äh, meie jaoks paari olulist teemat, äh, mis puudutab tööjõu maksustamiselt üleminekut äh, keskkonnamaksudele, siis seda teemat tahaksime veel täpsustada, lisaks ka Äh, on sellega seotud madala kvalifikatsiooniga töötajate küsimus ja seda keskkonna maksustamist saab veel arutada. teine asi on siduvad eesmärgid, me ei ole õigusaktide vastu selles valdkonnas, aga need õigusaktid peaksid äh, ka sisuliselt panustama ja loodetavasti seda kõike saame käsitleda ja proua Lambertil on äh, keeruline ülesanne ees, kodutööd tuleb veel palju teha ja ootan koostööd, et neid küsimusi ühiselt lahendada, aitäh! suur tänu, Jan Keller, sotsiaaldemokraatide raportöör. suur tänu, nagu juba öeldud, siis äh, raport äh, tegeleb nii-öelda roheliste töökohtadega. võtmetähtsusega on see, et me ei räägiks siin lihtsalt äh, mingisugustest töökohtadest, vaid äh, väärtuslikest, täisväärtuslikest töökohtadest, see peaks sisaldama mitmesuguseid aspekte. esiteks me toonitame sotsiaalset dialoogi ja dialoog selles valdkonnas äh, on väga oluline, olukord on väga keeruline. ametiühingud äh, on tihtipeale kõige suuremad äh, keskkonnasäästlike töökohtade loomise vastased ja seda ma ütlen äh, pika ametiühingu traditsiooniga inimesena ametiühingud on alati ettevaatlikud keskkonnasäästlike töökohtade suhtes, aga tihtipeale kaovad niimoodi ära head standardid, mitte et ametiühingud oleksid keskkonnavaenulikud, eh, siis tekivad eh, töökohad, mis on halvemini tasustatud ja väiksema sotsiaalkindlustusega. Need on need eh, põhjused, miks tuleb tagada, et keskkonnasäästlikud töökohad oleksid tõesti täisväärtuslikud töökohad. kui see on tagatud, siis muutuvad ka ametiühingud rohelisemaks teiseks, keskkonnasäästlikud töökohad on tihtipeale tugevalt feminiseeritud. arvatavasti tuleks siin toonitada äh, rohkem seda, et äh, naised oleksid äh, võrdõiguslikud meestega töökohtadel ja tööhõivel üldse, aga tihtipeale satuvad naised sinna olukorda, kus on ähm, tegu töökohtadega, mis on halvasti äh, tasustatud, halva tasustamise osaga on naised küll meestega juba võrdõiguslikud, jah, seda tuleb öelda. edasi me peame rohkem liikuma tööjõu maksustamiselt äh, halbade keskkonnamõjude maksustamisele ja siis oleks tegemist teatava keelava maksuga ju ja kui eesmärgiks on sellega teatud keskkonnamõjude saavutamine, siis äh, võib selle maksu äh, ka kaasa tuua see, et keskkonna olukord muutub järjest äh, paremaks, maksutulud vähenevad ja siis lõpuks kõik see keskkon-, keskkonnasäästlik majandus toob endaga kaasa äh, madalapalgalise majanduse nii meeste kui ka naiste jaoks. mina toetan selliseid äh, kompromisse, nagu proua Jean Lambert välja pakkus. ma toetan äh, püüdlusi ka selleks, et meil oleksid äh, siduvad eesmärgid, see on ääretult oluline valdkond, me ei saa öelda, et me soovime planeet Maad päästa, aga see ei ole siduv eesmärk meie eesmärgid äh, peaksid äh, olema tõesti keskendunud sellele valdkonnale, mitte kuskile muule. Keller. aitäh, härra Keller. kas keegi esindab ALDE fraktsiooni? ei. ECR siis järgmisena neid ka ei ole. Lynn Boyle kuue nimel. härra Sidiotis esindab teda Todin Jodin Sidrian από την QNGL τη Lynn Boyle. suur tänu. olen kuue ravi, variraportööri tahan öelda järgmist. me oleme nõus selle raportiga ja me täname raportööri hea töö eest. oleme arvamusel, et äh, mõisted äh, väärika töökeskkonna kohta peab jääma sisse, keskkonnasäästlik töökoht peab olema hästi tasustatud töökoht, me oleme selle vastu, et äh, siin äh, kustutatakse ära mõisted kindlad ja väärikad töökohad. me oleme kompromissmuudatusettepaneku number neli poolt, mis räägib töövõtja rollist üleminekul käest keskkonnasäästlikule majandusele. ametiühingutel on siin väga oluline roll äh, selles üleminekus mängida, see üleminek peab aset leidma altpoolt ülespoole, ehk siis äh, algatajaks peavad olema töötajad ja see peab jõudma kõige kõrgemate positsioonideni. ametiühingud peavad olema kaasatud kõikidel tasanditel nüüd, äh, mis puudutab keskkonnamaksu, siis äh, sellega seoses oleme me mures, eriti kui vaadata Euroopa Komisjoni ettepanekut. sellest hoolimata ei ole me põhimõtte vastu, et saastaja maksab, äh, sellest me lähtume ka tulevikus. keskkonnamaksud äh, praegu küll aga paraku ei koorma suuri saastajaid, vaid need maksud on suunatud VKE-de äh, e ja ühiskonna madalamate giidide vastu, kuna neid äh, saab rakendada ka tagasiulatuva jõuga. nüüd, äh, mis puudutab hankedirektiivi ja üleüldse riigihankeid, siis avaliku sektori lepingud peaksid äh, meie arvates sisaldama sotsiaalseid kriteeriumeid. ja see olekski siis äh, täpp i peal ja annaks oma panuse selleks, et meil oleks äh, sotsiaalne õiglus ka keskkonna valdkonnas, seda ka siis riigihangete valdkonnas ja proua Lambert, õnnitlen teid tehtud töö eest ja nüüd Laura Agi, EFT variraportöör. suur tänu. tahtsin ainult öelda, et äh, me nõustume sada protsenti sellega, mida välja pakuti, nende kompromissidega, mida kolleeg Lambert on koostanud. siin on palju huvitavaid mõtteid mõtteid, mis on kompromissi lisatud. siin käsitleti ka meie muudatusettepanekut, mis on äärmiselt oluline, kus on juttu uurimiskeskuste loomisest, et me saaksime välja tuua uued tehnoloogiad, tulla välja uute projektidega, patentide küsimus on sellega seotud, et liiguksime rohemajanduse suunas. ma arvan, et selline sektoriülene koostöö rohepädevustes on väga oluline, see loob ka töökohti ning töökohtade loomine ei puuduta ainult kvaliteetseid töökohti, vaid peab silmas ka keskkonnakaitset, need töökohad on vajalikud, sest kui ei tagata kestlikku arengut ja ei kaitsta keskkonda, siis võib luua ükskõik kui palju töökohti, aga selge on, et varem või hiljem me peame planeedi huvidega ka ikkagi silmitsi seisma, mis siis võib-olla lõpuks läheb meile palju maksma. seega me igati nõustume kolleegiga. üleeilne kohtumine oli meil väga edukas, teatud murepunktid veel on, mis puudutavad just maksuküsimusi me peame siin olema üsna ambitsioonikad, kui me tuleme välja poliitikaga, mis on ka tegelikult tõhus. aga nagu ma juba varasemalt ütlesin, ma tõepoolest leian, et me peame välja töötama majanduse, mis on roheline, mis hüvitaks suurel määral need kahjud, mis on siiani tekitatud, näiteks eh, meeletu ehitus, see tsemendiga katmine on väga suuri probleeme põhjustanud ja me peame vaatama, kuidas me saame neid probleeme lahendada, me ei saa inimestele lihtsalt töökohti luua, et neil oleks midagi teha meil on vaja kasulikke töökohti, palju on teha ning me peame seda sektorit toetama. eriti kriisi ajal on rohelised töökohad tõepoolest mootoriks töökohtade loomisel, tegemist on ainukese sektoriga meie majanduses, kus suudetakse veel laieneda ja uusi töökohti luua ning äh, tööd pakkuda. lisaks tunnustan ka seda, et siin rõhutatakse soolist võrdõiguslikkust, töötajate kaitse on tähtis, head palgad, ma arvan, et koostöö ametiühinguste ja kodanikega on väga tähtis selles vallas. kõik need meetmed on väga olulised ja me toetame neid, aitäh! suur tänu! raportöörile ja kõikidele variraportööridele. hääletus toimub kuueteistkümnendal juunil ja täiskogul on hääletus septembris kaks tuhat viisteist. ja nüüd kahekümnes punkt, viimane punkt meie tänases päevakorras ja see puudutab siis ühe osanikuga osaühinguid ja nelikümmend viis muudatusettepanekut, mis puudutas äh, direktiivi, mis äh, loob ühe osanikuga osaühingud ja see on juure raport ning tööhõive pidas vastavalt reeglile viiskümmend üks lükati tagasi presi-, esimeste konverentsilt aga nüüd annan sõna raportöörile Jutas Steinrück, palun. suur tänu, esinaine, teen lühidalt. eelmisel nädalal oli meil kokkusaamine variraportööridega, arutasime, mida teha muudatusettepanekutega. suuremalt jaolt äh, lähevad need samas suunas. täheldasime, et et äh, suur enamus on kompromissettepaneku tagasilükkamise poolt, seetõttu me leidsime, et ei ole vaja kompromisside kallal üldsegi töötada, suund on äh, õige ja see on äh, signaal siis selleks, et Euroopa Komisjon peaks välja tulema uue ettepanekuga, kus äh, võetakse arvesse erinevate fraktsioonide muresid. sellise signaali me saadamegi siit komisjonist siis nüüd välja. Thank you uh.... suur tänu. rahvapartei raportöör, palun. ja loen härra Kaasa ettepaneku ette, vabandan, et ta siin ei ole rahvapartei on alati olnud äh, VKE-de toetaja, nende ettevõtlusvormi töötaja. oluline on, et piiriülene tegevus oleks neile lihtsam, seda me kindlasti toetame ja kui nüüd äh, vaadata seadusandluse rakendamist, siis tuleb tähelepanu pöörata mitmesugustele punktidele, näiteks et see seadusandlus soodustab äh, riiulifirmade teket äh, tekib äh, probleeme töötajate õiguste kaitsega ja meie tööhõivekomisjonis peame tagama, et kõik äh, töövõtjad on adekvaatselt kaitstud ja see seadusandlus võib õõnestada olemasolevaid tagatisi ja kaitset, mis meil on. me peaksime kindlasti arvestama muidugi kõige sellega seoses ka lähimuspõhimõtet ja rahvapartei, nagu ka raportöör juba ütles, toetab selle seadusandluse ettepaneku tagasilükkamist, aitäh. Thank you, Mr Krasn-. suur tänu, härra Krasnodebski. räägin vahelduseks saksa keeles. ma tahtsin öelda, et põhimõtteliselt on idee ju hea ja me toetasime eesmärki kui sellist et oleks parem äh, tegeleda piiriülese äh, ettevõtlusega, eriti oluline on see VKE-dele, aga kahjuks äh, ma ei jaga küll kõiki muresid, aga paljusid ma ikkagi ka jagan ja kahjuks on nii, et äh, ka paljud Poola ettevõtted, kellega ma rääkisin minu valimispiirkonnas, toonitasid, et, et kõik need registreerimise küsimused, et need ei äh, ole head ja me ei ole väga õnnetud, kui te ütlete, et äh, lükkate selle tagasi, sellel ei ole enamuse äh, toetust, meie jääme erapooletuks ja tõepoolest oleks meil ehk tulevikus siis võimalik töötada parema projekti kallal. Thank you. suur tänu. kas keegi esindab Aldet siin? ei. kas keegi esindab Kuuet? ei. edasi. rohelised, ei. Teie ei ole sellesse kaasatud. ehk siis äh, komisjon või? kas ma olen kellegi ära unustanud? Laura Agea, palun ja lühidalt äh, niisiis äh, me oleme nõus eelkõnelejatega, ma ei taha nüüd koosolekut äh, asjatult pikendada, nii et sarnaselt eelkõnelejatega ja kolleegiga, kes kõneles David Kaasa nimel, siis äh, tõepoolest siin on välja pakutud äh, läbipaistmatud ja mitteseaduslikud äh, mehhanismid ja me soovime, et komisjon võtaks selle ettepaneku tagasi. suur tänu. kas veel keegi soovib kommenteerida komisjoni poolt? palun, teil on sõna. tänan, esinaine ma arvan, et äh, me peame arvestama komisjoni ilmselgelt äh, selge seisukohaga. jah. ja me oleme kuulnud siin kuulujutte, et ka nõukogu räägib äh, varsti sel teemal, aga me ei hakka seda küsimust siin praegu arutama, see tähendab seda, et vastuvõtmine ja meie komisjonis on äh, kahekümne kolmandal juunil äh, ja juuris äh, viieteistkümnendal septembril ja nüüd olemegi jõudnud oma koosoleku lõppu. järgmine koosolek toimub viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal juunil Brüsselis. suur tänu kõigile osalemast, meil olid huvitavad arutelud Äh, raportöörid ja soovin teile kõigile ilusat nädalavahetust, aitäh!